daamid ja härrad. tere pärastlõunat, daamid ja härrad. tervitan teid kõiki osal kaks, kus me räägime siis töö ja, ja tööelu välise elu ühildamisest. mina olen Mariann Harkin, selle osa eesistuja ja minust paremal ja vasakul istuvad äh, väga väärikad kolleegid, keda ma tutvustan teile hetke pärast. aga äh, lühidalt tahaksin ma anda äh, ühe sissejuhatuse ka, äh, oleme natukene jäänud aega vast maha, aga paari minutiga siis. räägime täna siis elutsüklist ja elutsükli lähenemisest ja see on väga oluline teema meie kõigi jaoks mingil hetkel ma arvasin, et see teema on naiste jaoks olulisem kui meeste jaoks, eriti arvestades seda, et naised kannavad väga palju hoole, teevad ära palju hoolekandetööst, aga need asjad on muutumas ja seega kõik, mis me selles valdkonnas ette võtame, peab olema sooneutraalne. praegu Euroopa tasandil, millega me siis tegeleme? vanemapuhkus tulemas on teatis Euroopa Komisjonilt lisaks sellele töö ja pereelu ühildamise kohta president Juncker rääkis sotsiaalõiguste hartast, sambast, vabandust, ja ma loodan, et töö ja pereelu ühildamise mm, teatises on midagi ka hooldajate puhkuse direktiivi kohta kirjas. ma loodan, et mm, me leiame lahendusi sellele, kuidas inimesed saaksid kauem olla tööturul. eelmisel nädalal oli Sloveenias selleteemaline konverents, kuid läheneti asjale pensionite kontekstist. et kui jätkusuutlikud nad on. selle direktiivi ettepanek on praegu meie laual. kui me räägime koolitamisest, oskustest, juurdepääsetav tööjõu, tööturg meie kõigi jaoks, ÜRO on alati võtnud hiljuti vastu uue konventsiooni puuetega inimeste konventsiooni kohta mittediskrimineerumine on teema äh, väärikas töö, kuidas töö ennast ära tasuks, miinimumsissetuleku teema. kuidas me saame miinimumsissetulekut kasutada vaesuse vältimiseks, digitaalse ühiskonna poolt pakutav, tekitatavad probleemid. täna hommikul käisin konverentsil äh, kes koondas IKT sektoris tegelevaid naisettevõtjaid. ja IKT majandus toob endaga kaasa paindlikkuse, aga see võib tähendada ka ähm, ettearvamatust ja kõik see tegelikult sööb inimeste vaimu ja tervist nii et digitaalmajandusele tuleb tähelepanu pöörata ja sellele, selle mõjule on ka teisi teemasid, kuidas äh, väärika töö eest oleks võimalik saada väärikat palka ja nii edasi. mina olen täna ka kõigest esinaise rollis, eksperdid on kohale kutsutud ja annan sõna Oleg Kristjansonile, oma kolleegile, sotsiaaldemokraatide ridadest kolleegile ja ühtlasi ka üks tööhõive komisjoni esiliikmetest. esinaine vabandab Iirimaal ütleme me selle peale, et ma jõudsin endast ette. nii, minust vasakul hoopis istub Gret Vermeilen, kes on vanem programmi juht töötingimuste ja tööturusuhetes Eurofondis. suur tänu minu ettekanne kõigepealt siis. ma tahaksin rääkida nendest asjadest, mis täna pärastlõunal leiavad pikemat arutelu ja me oleme töö kvaliteedile keskendunud täna hommikul juba, nüüd keskendume rohkem tööle ja töötajale ja, ja elutsüklile ja töötsüklile ja et äh, millised teemad võivad äh, esineda. kõigepealt töö jätkusuutlikkus, Eurofondi äh, kontsept, korruptsioon on see, vananev tööjõud äh, ja töötajad erinevatest vanusegruppides, töö ja tervishoid, äh, terviseprobleemidega töövõtjad, töö ja pereelu ühildamine ja paari sõnaga räägiksin ka äh, töö ja pereelu tasakaalust ja sooküsimustest. meie mm, kontseptsioon jätkusuutliku töökohta elutsükli juures keskendub kahele olulisele teemale. kõigepealt, kuidas tagada see, et rohkem inimesi saaks osaleda tööturul, me räägime siis kaasavast tööturust, selleks, et tõsta tööhõive määra. Need inimesed, kes täna on tööturult kõrval, kas neid oleks võimalik kuidagi tööturule kaasata erinevate oskuste läbi ja teiseks me tahame tagada selle, et inimesed saaksid ja tahaksid tööd teha kuni pensionieani ja võib-olla ka öö, kauem. ressursside öö, ülesehitamine nii-öelda tervishoiule, tähelepanu pööramine oskustele ja nii edasi, et inimesed saaksid tööturule jääda kauemaks. ja täna siis keskendume nüüd pärastlõuna rohkem nendele tingimustele, mis puudutavad, mis mõjutavad töö ja, ja töövälist elu me räägime siis nii ennetavast ja proaktiivsest lähenemisest, mis võib ka olla väga kasulik, räägime natukene sellest, mis on nii-öelda tervem töökeskkond ja siis konkreetsetest teemadest, millega tuleb arvestada, kui me tahame, et töötajad jääksid kauem tööturule. on kaks elementi, mis on olulised, kõigepealt töö ja töö kvaliteet. sellest me rääkisime täna hommikul üsna pikalt ja Agnes andis ülevaate meie uuringust ja siis paneeli liikmed rääkisid sellest täpsemalt, detailsemalt edasi head töötingimused ja töö kvaliteet on võtmetähtsusega, kui töötajad jäävad pikaks ajaks tööturule. seda annab mõjutada poliitikaga, seadusandlusega, kollektiivlepingutega ja praktikaga töökohal endal. aga nagu ma ütlesin, sellest me juba pikalt hommikul rääkisime võib-olla mõned elemendid leiavad küll ka nüüd pärastlõunal kordamist. kuid tegelikult tahaksime rohkem keskenduda töötajale, me tahame tagada selle, et töötajad saaksid tööle jääda terve elu jooksul mis tähendab seda, et arvestada tuleb nende konkreetsete oludega, äh, sellega, millised äh, on äh, nende erinevad eluetapid. vaatame erinevatesse vanusegruppidesse kuuluvaid töötajaid, räägime tervise küsimustest ja töökoht peab olema kohandatud tervisega, aga seda võime toetada ka poliitikatega, võib-olla toetused tööturu osapooltega läbirääkimised ja nii edasi. tervishoiu küsimused võivad puudutada nii tervist töökohal kui ka, kui ka muidu näiteks puuetega inimesed, kuidas tagada see, et puuetega inimesed saavad töökohale tagasi pöörduda, kui tekib puue? järgmine asi, millest ma tahaksin pikemalt rääkida veel, on hoolekandekohustused, näiteks kas siis laste eest hoolitsemine või lastelaste järelevalvamine aga võib-olla ka hoolet vajavad äh, sugulased, kas äh, vanemad siis või, äh, või partner meie kavatseme keskenduda sellele, kuidas elu korraldada töökohal, selleks et võimaldada seda, et töövõtjad saaksid ühtlustada oma kohustusi, ühe, ühildada oma kohustusi mm, tööst töölt väljaspool ja tööl, aga ka puhkuse küsimused, näiteks nagu vanemapuhkus või hooldajapuhkus ja hooldevõimalused, ähm, lasteaiad, äh, pikapäevarühmad, aga, aga ka siis hoolekandeteenused vanuritele, kellel on vaja lisaabi ja lisaks siis äh, selliste töötingimuste loomine inimestele, et inimesed saaksid tööl käimist jätkata ja vajadused ei ole kõigil ühi, ühe, ühesugused ja seega ei saa ka lahendused olla ühesugused. tööaja vähendamine võib olla üks oluline äh, vahend, kuidas äh, aidata elu korraldada erinevates faasides, ühel tööandjal on vajadused erinevad. väikelaste vanemate puhul on olukord hoopis teistsugune kui ähm, kui näiteks vanemate eest hoolitsemine, kelle eest võib-olla kord kuu, kord nädalas tuleb kas nad viia äh, poodi äh, või äh, arsti juurde. nii et erinevad lahendused tuleb leida erinevate etappide jaoks on teisigi elemente äh, muidugi, mis mõjutavad töö- ja pereelu, aga nendest me ei räägi, näiteks öö, äh, äh, oskused, oskuste tõstmine selleks, et leida töökoht, on oluline teema, motivatsioon ja nii edasi, aga nendest ma täna nii palju ei räägi. aga tulen nüüd siis kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu tulemuste juurde, teil on see uuring ka ees ja räägime siis nüüd vanusest tööst ja, ja jätkusuutlikust tööst. oluline on see, et kõikide töötajate töötingimused oleks äh, õiged ja kohased ja seega, kui me räägime vananevast töökonnast, siis me, tööjõust, siis me ei pea keskenduma mitte ainult kõige vanematele tööturul, vaid tervele töötajaskonnale. vajadused on erinevad, nagu ma ütlesin, noored töötajad on teatud riskidega rohkem äh, Äh, kokku puutumas, äh, näiteks tööohutusega seonduvad riskid, äh, teised riskid esinevad elu teises pooles, öötöö, väga intensiivne töö ja, ja seda me näeme järjest rohkem ja vanemad töövõtjad on öelnud ka seda, et nende juurdepääs koolitusele on vähenenud, töö väljavaated ei ole enam nii head ja nende õppesuutlikkus on ka vähenenud Need on olulised faktorid, millega nemad peavad tegelema. meie raportis on seitsekümmend kolm protsenti töö võitjatest öelnud, et äh, nad äh, võiksid olema, nad on valmis töötama kuni kuuekümne eluaastani. kakskümmend seitse protsenti töötajatest äh, on aga öelnud, et nad kuuekümnenda eluaastani oma tööd teha ei saaks, meeste puhul on seda rohkem kui naiste puhul mehed ütlevad ilmselt, et nemad äh, on valmis töötama kuni kuuekümnenda eluaastani ja naiste ja meeste vahelise soolõhe uuringud näitavad, et see lõhe ei ole tegelikult väga suur enamuse puhul. eriti, kui me vaatame töötajate gruppi viiskümmend viis pluss, seal on see mõnedes riikides isegi suurem ja võib isegi kakskümmend protsenti tõusta. aga nüüd positiivsemas poolest kaheksateist protsenti töövõtjatest on öelnud, et nad tahaksid töötada nii kaua kui võimalik, kui neil oleks võimalik valida ja see on positiivne. teised uuringud on keskendunud sellele, et mis võiksid olla selle mootoriks, mitte ainult rahalistel põhjustel ei tehta seda, vaid ka sotsiaalsete kontaktide alalhoidmiseks, ehm, mõtestatud töö tegemiseks ja ühiskonnale midagi andmiseks, nii et jätkusuutlik töö, seda assotsieerita-, assotsieeritakse igasuguste mm, kvaliteet, tööd mõõduvate mm, isa-, joontega, välja arvatud palgaga. siin all parem pool on toodud ära üks graafik, sinised tulbad, nad näi-, see näitab seda, et jätkusuutlikku tööd seostatakse igasuguste töökvaliteedi indeksitega, mida, need on siis asjad, mida positiivseks peetakse kui mõnede indeksite puhul äh, on tulemus negatiivne, siis see mõjutab töötingimusi negatiivselt ja töötingimusi konkreetselt vaadates on näha, et kui äh, inimesel on kokkupuude füüsilise riskiga, väga äh, töömahuka tööga, öövahetused, ebaõiglane kohtlemine tööturul ja tagakiusamine ja ahistamine, need on selgelt need tingimused, mille puhul inimesed kindlasti ütlevad, et ma ei ole valmis töötama kauem kui kuuekümnenda eluaastani. sotsiaalne toetus, kolleegidepoolne tunnustus, äh, äh, mõtestatud tegevus tööl ja äh, paindlikkus tööturul, millega saab lühikese etteteatamisega reageerida ka sündmustele isiklikus elus mõjutavad positiivselt töötingimusi. nüüd järgmine kaart näitab seda, kuidas on olukord riigiti mida tumedam on see sinine, seda rohkem on neid inimesi, kes ütlevad, et nende töö on ajas püsiv ilmselt. seitsekümmend kolm protsenti ütles, et nad on valmis töötama kuuekümnendani, kaheksakümmend protsenti, üle kaheksakümne protsendi Taanis, Portugalis, Taanis ja Rootsis ja Iirimaal, aga alla kuuekümne protsendi näiteks Türgis, Prantsusmaal, Sloveenias jah, nemad tulevad kõige selgemini välja, aga nüüd töö kvaliteet ja tervis. töö kvaliteedi ja tervise vaheline seos on äärmiselt komplitseeritud ja see on kahesuunaline. nii et ühelt poolt võivad töötingimused mõjutada tervist, aga töötajate tervis võib oluliselt mõjutada ka seda, mida nad teha saavad ja üldiselt tervise puhul me näeme, et äh, teatud viivisega tulevad need tagajärjed äh, esile, mõned lahkuvad tööturult kiiremini lihtsalt või varem, sellepärast et nad lihtsalt ei suuda oma tööd enam teha. miks see kõik on tähtis? sest sellel on mõju ka otseselt sellele, kas inimene on valmis töö edasi käima ja mõjutab loomulikult ka kaasavat tööturgu. meie uuringus ütles üks töötaja neljas, et töö mõjutab nende tervist äh, negatiivselt, kakskümmend kuus protsenti rohkem meeste seas kui naiste seas, kakskümmend kaheksa protsenti meestest, kakskümmend neli protsenti naistest vastas nii. kuus protsenti töövõtjatest on risk äh, kas heaolu või vaimsete probleemide tekkimiseks, äh, siis muskulaarhaigused, luustikuhaigused väsimus äh, ja, ja unehäired umbes. umbes kakskümmend protsenti Euroopa töövõtjatest ütlevad, et nendel on krooniline haigus, äh, mis on kestnud kuus kuud või kauem, seda on rohkem vanemate töövõtjate seas kui noorte seas. kuusteist protsenti kolmekümne viie kuni neljakümne üheksanda, üheksaste seas ja üks neljast äh, vanusegrupis viiskümmend ja üle. Nemad on öelnud, et nendel on selline pikaajaline haigus, mida nad põevad. ja see on teema, millesse tuleb süüvida, kui me ikka tahame, et inimesed tööturule jääksid. üks kolmest töövõtjast ütles, et nende töökoht või nende ülesanded või äh, äh, konkreetne tööpost on kohandatud nende vajadustele, üks neljast ütles, et äh, peaks tulevikus rohkem kohandama nii et tulen tagasi nende indikaatorite juurde. nagu ma ütlesin, vasakul pool, vabandust, paremal pool on siis need aspektid, kui nad siis keskmisest joonest paremale jäävad, on positiivsed äh, aspektid ja kõik, mis jääb vasakpoole, on negatiivne. kõik, mis on oranž, on negatiivne ja mis on sinine, on positiivne. üldiselt kõik muud näitajad peale oskuse äh, näitavad äh, seda, et äh, kui töökeskkond on kehv, sotsiaalne keskkond, siis see tekitab äh, seljahaigusi, väsimust ja uneprobleeme, samuti on füüsilise keskkonnaga töö intensiivsus. kui töö on väga intensiivne, siis on rohkem unehäireid, töö väljavaadete kasinus, see tekitab rohkem unehäireid, inimesed ärkavad üles äh, öösel ja töö kvaliteet, tööaja kvaliteet tekitab lihtsalt väsimust. nii öö, äh, oskused äh, kui ka otsustusõigus öö, suurendab öö, küll mitte väga palju, aga siiski öö, peavalude võimalusi ja unehäireid. tulen veel ühe teema juurde. töö ja pere, töö ja eraelu ühildamine üheksakümmend protsenti töövõtjatest ütles, et nende töö ja eraelu ei ole tasakaalus. vabandust, üheksateist protsenti. rohkem naisi kui mehi arvasid niimoodi. sellepärast, et äh, naised äh, tihti ise valivad äh, oma tööaja niimoodi, et arvestavad kohe ka eraeluga aga hetke pärast on ka näha, et naised teevad rohkem ära tasustamata tööst. ja kõige intensiivsem nende jaoks aeg, kui ähm, neil on lapsed ja üsna tihti on äh, siis negatiivsete äh, külgedena välja toodud pikad tööpäevad ja positiivsena peetakse seda, kui saab äh, lühikese etteteatamisega mm, võtta vaba päeva näiteks tööaeg on samuti töökvaliteedi indeksit mõjutanud, on neid, kes ütlevad, et töö kvaliteet, mida kvaliteetsem on töökoht, seda paremini on tasakaalus ka töö ja eraelu. aga need mõjutavad mõlemat pidi üksteist sellepärast et on negatiivne ka see et, et viisteist protsenti näiteks töötajatest ütlevad, et mõtlevad kogu aeg töö peale, et on kodus liiga väsinud, et kodutöid ära teha umbes kakskümmend protsenti. füüsiline keskkond, kui see on kehv, tekitab äh, väsimust pärast tööd sama intensiivse töö puhul, ka siin me näeme, et äh, tõenäosus äh, suureneb, et öeldakse, et, et ma olen kogu aeg oma töö pärast mures. ma saan aru, et aeg on kohe otsas lähen järgmise teema juurde, väga ebavõrdselt on jaga, jagunenud äh, tasustamata töö. kõige intensiivsem on naiste jaoks see tööaeg, kui on lapsed kodus. ja kuigi meil on mehi, kes äh, võtab ka, kes võtavad ka üle nii-öelda tasustamata töötegevusi, näiteks äh, kodu majapidamise eest hoolitsemine ja nii edasi aga suur erinevus on siis, kui kas peres on laps või ei. meeste puhul, kui lapsi ei ole viis tundi nädalas, kolmkümmend kuus tundi, kui on lapsi, naiste puhul see üheteistkümnest kolmekümne ühele. ja ka tööaja lõpus, tööelu lõpus naiste jaoks see lõhe suureneb, tasustamatu töö osa kasvab ja minu viimane slaid töö ja eraelu äh, suhe on väga oluline. konkreetsete äh, vajaduste eest on võimalik hoolt kanda erinevatel tasandil, aga töökoha mm, tasand on väga tähtis. kuid ma olen siiski veendunud, et seadusandlik raamistik mängib siin väga suurt rolli. erinevad äh, vajadused eeldavad erinevaid lahendusi, nii et kõigile sobivat lahendust ei ole võimalik leida. ja mõned nendest muudatustest ei pea olema alalised, vaid ajutised, on näiteks ainult mingi periood, kus sul on vaja teistsugust lahendust. sooline võrdõiguslikkus on, on dimensioon, mida tuleb kindlasti toetada, kui me tahame, et inimesed saaksid äh, kauem tööturul püsida Euroopas ja töö kvaliteet mõjutab otseselt töö jätkusuutlikkust, see ei mõjuta mitte ainult tervist, vaid on seotud ka teiste argumentidega, näiteks nagu töö ja eraelu tasakaal, aitäh! Thank you. Thank you. suur tänu! aitäh teile! ja olles ära kuulanud selle uuringu tulemused, äh, näeme me, kuivõrd oluline on teie töö, kui te äh, suva, tuvastate neid probleeme, mis on sotsiaalselt äh, probleemsed, eriti just Euroopa töötingimuste uuringu juures. küsimuste jaoks aega on hiljem, arutelude jaoks ka, seetõttu ma rohkem aega ei raiska ja lähen otse järgmise panelisti juurde. ole, saan kiitvaid sõnu su kohta öelda kohe mitu korda täna tegemist on äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni väga olulise äh, liikmega, Ole Kristjanson, palun. suur tänu. mina olin Euroopa äh, töötervishoiu ja tööohutuse raam direktiivi raportöör. pärast seda, kui komisjon avaldas oma teatise, minu arust on oluline see, et me teeksime rohkem ära selleks, et säästlikku tööd toetada. esiteks tahan ma öelda, et on oluline, et meil oleks väga kõrge kvaliteediga uuringut sel teemal, sest et siis ainult on meil võimalus vastata väga olulistele küsimustele. samuti arvan ma, et meil on vaja rohkem ühtset äh, minimaalseid õiguslikke standardeid, äh, seda töö, tervishoiu ja tööohutuse vallas Euroopa Liidus. ja siinkohal tahan öelda, et me ootame, et komisjon teeks omalt poolt ettepaneku ma loodan, et nad tulevad välja väga ambitsioonika raamistikuga, mis eh, tervis, töötervishoidu ja ähm, ka ohutust puudutab detsembris, me täpselt ei tea, kuidas see saab olema, aga loodetavasti on nii. Äh, ka komisjonil on väga oluline roll siin mängida. me saame näiteks äh, survestada komisjoni, et nad äh, läheksid edasi ja toetaksid seda ambitsioonikat projekti Euroopa Parlamendi poole pealt eh, on töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas eh, väga tugev hääl. Eh, parlamendi liikmed arvavad, et selle nimel, selle näol on tegemist väga tähtsa teemaga. ning ka sotsiaaldialoog on võimalus, kuidas teha väga häid ettepanekuid. mina arvan, et oluline on keskenduda äh, kõrgekvaliteetsetele töökohtadele. mul on äh, uhke tunne öelda, et äh, olen ise pärit riigist, kus äh, töövõtjad saavad elada ära sellest palgast, mida nad teenivad, hoolimata sellest, mida nad teevad. et neil on väärikad elutingimused ja see ongi kõige-kõige tähtsam. ja kui te vaatate neid tulemusi, siis iga viies inimene ei oma kvaliteetset töökohta, kui me võtame siis töötingimused luubi alla, siis on see ka väga oluline, kui on vaja pikemat aega töötada selleks, et väärilist tasu teenida, kui näiteks on vaja kahte töökohta selleks, et piisavalt teenida, et elada ja et oma pere ära toita, siis on ju väga raske äh, toime tulla ma saan öelda ka nii palju, et äh, psühhosotsiaalsest äh, valdkonnast äh, on vaja lähtuda, rohkem on vaja teha, et inimeste vaimne tervis oleks parem ja et nende reaalne füüsiline tervis, nende luud ja lihased oleksid terved. me tahame ühest küljest, et inimesed töötaksid kauem, aga me peame hoidma nende tervist, et nad suudaksid seda teha ka kauem. ja see on meie kõigi ja teie kõigi huvides. kui te vaatate erinevaid tööandjaid siis neil on võimalus hoida töötajaid oma ettevõtetes kauem. ja kui inimestel on korralikud töötingimused, siis ei ole nad ka nii tihti haiged. me teame seda, et sotsiaalkindlustussüsteemid maksavad palju raha, seda kõikides liikmesriikides ja nii on võimalik ka igas liikmesriigis kulusid äh, kokku hoida, kui rohkem on töökohtadel tööohutust ja töötervishoiu peale mõeldakse. see on oluline kindlasti ka äh, tööandjatele ja töövõtjatele. tööandjatele sellepärast, et äh, keskendutakse töövõtjale kui ressursile ja mitte kui kulufaktorile niimoodi, et inimesed saaksid areneda omaenda töökohal ja arendaksid sealt edasi ka ettevõtet. ning kõik riigid peaksid sellele keskenduma. aga loomulikult on selle jaoks vaja erinevaid äh, algatusi sotsiaalpartneritelt, äh, valitsustelt ja komisjonilt, äh, et sinnamaani jõuda Thank you very much. suur tänu. ma ei tahtnud kindlasti teid eh, kõneaega siin eh, poolel lause pealt eh, peatada, aga meil on vaja ajakavast kinni pidada, et praegu läheb aga väga hästi. edasi tahaksin teile tutvustada Krista Sedlatšeki, kes on Euroopa tervi-, töötervishoiu ja tervi-, tööohutuse ameti juht suur tänu kutse eest, suur aitäh Eurofondile uuringu tulemuste eest, tahaksin öelda Eurofondile e-, eraldi tänusõnad, sellepärast et e, meil oli privileeg e, nende statistiliste arvude ja analüüsi saamisele veidike varem kui teie ja meie veebilehel on uus vahend Äh, jõuan kohe konteksti juurde tagasi, mikspärast oleme sellise äh, võimaluse kodulehel loonud. meil on seal Euroopa kaardistatud ära ja ka naaberriigid. Äh, millised on väljakutsed vananeva tööjõuga ning kuidas sellest üle saada? ja suur aitäh nende andmete eest niisiis ja selle eest, et oleme saanud need andmed natukene varem säästliku tööelu hoidmiseks on meie oluli-, kõige olulisem fookus, et jälgime tööohutust ja tervishoidu töökohal ning iga aasta tagant oleme tervisliku töökeskkonna kampaaniat vedamas. viimasel aastal, eelmisel aastal alustasime tervisliku töökeskkonna kampaaniat töötajatele, kes on iga, kõikides vanusegruppides me alustasime seda tööd ja me näeme tegelikult juba praegu, kuivõrd huvitatud on töötajad, sotsiaalpartnerid, ettevõtjad ja valitsused, et saada rohkem teada, saada infot, koguda erinevaid häid kogemusi ning et lõpuks jõuda ikkagi ettevõtte tasandile ning vaadata, millised instrumendid ja projektid ja programmid on olemas selleks, et seda kõike ettevõtte tasandil rakendada. meie tervisliku töökeskkonna kampaania taga oli äh, ka see, et palusime Euroopa Parlamendil ja komisjonil viia ellu pilootprojekt äh, tervem ja ohutum töö igas vanuses inimesele, aga peamiselt oli meie fookus ikkagi äh, eakam töötaja. mida me siis tegime? me analüüsisime olukorda meie liikmesriikides, isegi veel kaugemalgi mis puudutas olemasolevaid äh, poliitikaid, mis puudutas omakorda siis äh, vanunevat tööjõudu ning kuidas seda rakendatakse nii liikmesriikides kui EFTA riikides. siis oli meil vaja usaldusväärset informatsiooni poliitikate kohta, mis puudutas rehabilitatsiooni ja töökohale tagasipöördumist uurisime seda liikmesriigi tasandil, aga isegi sektoraalseid strateegiaid ja kohalikke strateegiaid ning äh, lõppkokkuvõttes oli meie eesmärk äh, jagada häid praktikaid ettevõtte tasandil. see oli meie algpunkt ja eesmärk. nüüd oleme jõudnud sinnani, et meie kodulehel on kakskümmend kaheksa riigi aruannet. Te näete niisiis, mis toimub liikmesriigi tasandil siin on juhtumiuuringud, head praktikad, äh, erinevad võimalused ja instrumendid, mida saab kasutada äh, ettevõtte tasandil ning ka rehabilitatsiooni ja töökohale tagasipöördumise poliitikate valdkonnas. Äh, mis puudutab neid arvandmeid, mida nägime ja kuulsime enne ning ka seda, mis puudutab kõrgkvaliteetseid ja kvaliteetseid töökohti, kuidas struktuurselt nende probleemidega toime tulla ja edukas olla selles vallas. liikmesriikide poliitikate ja strateegiate kaardistamine on siin väga tähtis ja tahaksin rääkida edukate poliitikate mõningatest elementidest. Need on ka seotud äh, kvaliteetsete töökohtadega. kõige edukamad riigid ja peab ütlema, et see on käputäis Euroopas, on väga edukad selles valdkonnas Euroopas. miks? sest nad on kõikehõlmavalt äh, lähenenud oma poliitikasse, nad on erinevad poliitikavaldkonnad äh, raamistikku kaasanud ja peamine eesmärk äh, nendes poliitikavaldkondades töötamiseks oli hõive hoidmine ning kõikide töötajate Äh, töövõimaluste säilitamine, sotsiaalpoliitikat äh, olid äh, samuti rahvatervis, tervishoid üldiselt, haridusküsimused ja võrdne kohtlemine. ja keskne koordineerimine on võtmeks sotsiaaldialoog, rahastamine ja just sotsiaaldialoog on edukuse võtme väga oluline alus. peamine sõnum mida me tahame edastada, me teame, et enamik liikmesriike tõstab pensioniiga. mingeid reforme pensionisüsteemides ei ole äh, võimalik äh, suurendada, kui töötajate hõiv-, hõivatust ei suurenda, hõivatusvõimalusi ei suurendata. olulised on siin sidusrühmad, sotsiaaldialoog äh, ning elukestva karjäärikaasatuse lähenemine Need on olulised äh, faktorid ja meie veebilehel ja raportites on need äh, järelmid kõik välja toodud. teine asi muidugi on äh, tagasitoomine töösüsteemide juurde ja rehabilitatsioon. võib öelda, et siin veidi rohkem kui käputäis liikmesriike on juba olnud edukad, aga parandamisruumi on ka teistele riikidele. ka siin tuleb öelda, et äh, õiguslik ja poliitikaraamistik tuleks integreerida, süsteemid peavad olema kaasavad, eriti just ettevõtte tasandil tuleb kindlasti reageerida juba varem, rätseplahendused, igal inimesel peab olema individuaalsel alusel võimalik saada nendele vajadustele vastavat abi ning koordineerimismehhanismid. mitte ainult poliitika või sektori tasandil, vaid ka ettevõtte tasandil on sellist abi vaja me vaatame rehabiliteerimisteenuseid ning töökohale tagasisuunamise teenuseid, siis meie jaoks on oluline vaadata kõigepealt, mis on oluline töötajatele, töövõtjatele, sotsiaalpartneritele, selleks et ettevõtte tasandil inimese eh, töötamisvõimalusi parandada. siin me näeme eh, läbi elukestvat lähenemist me ei räägi mitte ainult vanematest töötajatest või me räägime elukestvast äh, lähenemisest, see tähendab seda, et ettevõtetes peaks sekkumine toimuma niivõrd äh, varajases karjäärifaasis kui võimalik. ja siin oleme ka rääkinud äh, riskihinnangust. riskihinnangus on kõik potentsiaalsed riskid ära toodud ja siis äh, tervisevaldkonna edendamine töökohal personaliosakonna äh, töötamine tööohutus- ja töötervishoiu kallal, parema äh, kvaliteediga töökohtade tagamisel on loomulikult juhtroll võtmetähtsusega ning sotsiaalne dialoog ja töötajate kaasatus sellesse. ja nüüd jõuan viimaste märkuste juurde. meie kampaania aluseks kõik eelmainitu oli me oleme loomulikult omad sõnumid andnud välja peaaegu kõikidel tasanditel, aga lõppkokkuvõttes on oluline ikkagi kõik need asjad ja muudatused ette võtta ettevõtte tasandil ning alust, alustada ka arutelusid kõikide kaasatud partneritega. siis oli kolm suurt eesmärki meie tegevusel. esiteks jätkusuutliku töökoha toetamine, sealhulgas teavituskampaania, olemasoleva statistika kogumine ning ennetamistegevus kogu karjääri äh, vältel, mitte alustades ainult äh, vanemate töötajatega ning töötajate toetamine info jagamise läbi. olemasolevad äh, töövahendid, strateegiad ja programmid on olemas. oleme seda isegi kasutanud VKE-de tasandil. loomulikult on vaja endiselt pingutada ja panustada ning rahastamist ja eelarvet loomulikult on võimalik kasutada seal, kus see olemas on. suur tänu! And... aitäh! siit oli väga hästi näha seda head koostööd ähm, erinevate fondindide vahel. ja väike kommentaar, mind huvitas väga see, mida te ütlesite, et et ei ole, ei tohiks pensionisüsteeme muuta, ilma et me vaataks ka kõikide inimeste tööhõive võimalusi. nüüd on mul siin võimalus veel ühte kolleegi tööhõivekomisjonist äh, esitada, Tatjana Štanoka Roheliste fraktsioonist. palun, sul on sõna, Tatjana. aitäh, Mariann. Uh, nojah Eurofond on meid siia kõiki kokku kutsunud selleks, et esitleda seda väga huvitavat äh, uuringut. jah, muidugi peame seda veel põhjalikumalt analüüsima, aga siiski oleme täna juba väga palju infot saanud. ma olen siin ühe raporti pärast, mis täiskogul septembrikuus vastu võeti, mis puudutab tööhõive tingimuste loomist sellisena, et nad aitaksid töö ja eraelu ühildada. tööhõivekomisjon ja naiste õiguste komisjon siin parlamendis koostasid selle raporti Vilja Blinkevitšutega koos, me selle raporti koostasime, tegemist on Leedu kolleegiga Association of Women, so it's complicated. <laughs> yeah. And uh, myself. So I'm from mina olen Lätist, kolleeg Blinkevitš-Juta oli siis äh, Leedust. kaks äh, raportitööri, mõlemad siis poliitilise spektori kas keskelt või pigem vasakult poolt. proua Blinkevitš-Juta on sotsiaaldemokraat ainult konservatiivid hääletasid selle raporti vastu, aga ülejäänud osa parlamendist suurel osal toetas raportit, välja arvatud siis paremäärmuslased ja euroskeptikud. ülejäänud siis toetasid ja me leidsime, et eraelu ja ka pereelu, isiklik elu on sama tähtsad kui tööelu. ja kui töö ja eraelu on tasakaalus, siis on see kasuks nii ühiskonnale kui ka majandusele. ja see tuli tegelikult välja ka sellest uuringust. meie seisukoht on suures osas kooskõlas sellega, mis teie oma uuringus äh, välja tõite, aga raskeks teeb olukorra see, et meil ei ole siin äh, ühte lahendust, millega võiks kõik probleemid lahendada. ja tõesti, töö ning eraelu ühendamise võimalused äh, sõltuvad väga palju erinevatest teguritest äh, erinevates riikides, erinevates piirkondades ja tegelikult sõltub kõik ka perekonnast. võib-olla varem kasutati seda valemit, et kaheksa tundi tööl, kaheksa tundi isiklikku elu ja kaheksa tundi und. tundub, et see valem tänapäeval enam väga hästi ei toimi. olukord muutub väga palju tuleb äh, reisida selleks, et jõuda tööle. tehnoloogia areneb, seega on võimalik äh, töötada ka nii, et ei olda töökohal ja üleüldiselt on väga palju paindlikumaid töövorme tekkinud. meie oma raportis pöörasime tähelepanu nii õigusloomelistele kui ka mitteõigusloomelistele ettepanekutele. noh, tegemist on Euroopa Parlamendiga, nii et õigusloomelised ettepanekud olid tähtsad. mis meie oma raportis välja pakkusime, oli järgmine. kõigepealt äh, lastega pered nagu siit uuringust ka välja tuli, naiste ja meeste vastutuse vahel on siiski veel väga suur lõhe. meie põhiliseks eesmärgiks on luua sellised tingimused, kus laste saamine või laste mittesaamine, see noorte perede elu, otsus ei mõjutaks siis väga palju Äh, pere sissetulekud, ehk siis see, et kui saadakse lapsed, siis see ei tohiks äh, pere elustandardit alla viia. meil ei ole siin kahjuks ikka veel tugevat õigusloomelist äh, vundamenti sellele ettepanekule ei Euroopa Liidus üleüldiselt ega ka liikmesriikides me oma raportis kutsusime liikmesriike ja ka sotsiaalpartnereid üles üle vaatama äh, vanemapuhkuse finantshüvitiste süsteemi selleks, et meil oleks võimalik siis äh, sissetuleku kadu mõistlikult hüvitada ja peale selle kutsusime üles ka mehi üles võtma vanemapuhkust rohkem kui see miinimum, mis on tagatud äh, praegu kehtivas vanemapuhkuse direktiivis meil toimus ka suur arutelu ülekantava ja mitte ülekantava vanemapuhkuse üle. mõned saadikud, eriti just vasakpoolsetest fraktsioonidest, ütlesid, et et vanemapuhkust ei tohiks üle kanda või see peaks olema väga raske aga suurem osa kolleege leidis siiski, et, et suur osa vanemapuhkust ei tohiks olla ülekantav, kuid siiski tuleks siiski mingi paindlikkus ka sellesse süsteemi sisse jätta. samamoodi vanemapuhkus võib kesta kauem kui see miinimum, mis on paika pandud direktiivis. täpselt samamoodi ka võiks olla kauem vanemapuhkusel kui see miinimum lapse vanus, mis on paika pandud direktiivis. nagu öeldud, naiste õiguste ja tööhõivekomisjon koostasid selle raporti ja me leidsime, et ideaalne oleks, kui mõlemad vanemad oleksid võrdses seisus ja neid äh, koheldaks võrdselt. nii et äh, milliseid õigusloomelisi ettepanekuid me siis tegime? on väga tähtis, et komisjon töötaks välja selliseid algatusi nagu isapuhkuse direktiiv raportis on ka kirjas, et et vähemalt kaks nädalat peaks see isapuhkus äh, kestma ja selle peaks olema tasustatud. veel üks ettepanek, mida me arutasime, oli oh, hooldajate direktiiv. Te teate, et praegusel ajal üha rohkem on vaja pereliikmeid hooldada ja ei ole vaja siis hoolt kanda mitte ainult laste eest, vaid ka vanemate eest, äh, äh, puuetega pereliikmete, üleüldiselt vanemate pereliikmete eest ja me selles direktiivis ütlesime, et tuleks ka sisse viia sellised hoolduse krediidipunktid siis nii meestele kui ka naistele. ja et samal ajal peaks olema siiski võimalik äh, teeni, säilitada ka pensioni äh, õigus selleks, et need, kes hooldavad pereliikmed, ei kaotaks hiljem pensionisse. ja peale selle tuleb tunnustada ka äh, hooldamistööd üleüldiselt ühiskonnas. meie eesmärk selle hooldajate direktiiviga oli ka see, et mehi ja naisi koheldaks võrdselt. ja et äh, nii meestel kui ka naistel oleks võimalik jääda hoolduspuhkusele, kui äh, olukord pere, peres seda nõuab. nii et kui teil on küsimusi, siis olen muidugi otse loomulikult valmis vastama. aitäh! Thank you for that, Tatjana. aitäh, Tatjana! sa mainisid, et äh, väga suur osa parlamendist toetas sind, aga seda muidugi ka tänu sellele, et äh, raporti kvaliteet oli väga hea. ja meie viimane kõneleja on äh, Johan, ütlen ainult tema eesnime, perekonnanime ei julge välja hääldada, ta tuleb äh, tarbijate ja õigluse peadirektor teiste Euroopa Komisjonis aitäh, proua esimees. ma olen viimane kõneleja. I, I, I had some ideas on what I was going mul oli mõtteid, mida siin rääkida, aga ma tegelikult lootsin ka natuke, et äh, siin võib-olla ka eelkõnelejatelt tuleb vastuolulisi sõnumeid, millele ma saaksin reageerida, kuid kahjuks ma ei ole täna pärastlõunal kuulnud mitte midagi, millega ma poleks nõus nii et äh, ei vedanud, aga sellegipoolest ma loodan, et äh, pärast seda meie arutelu kulgeb elavaks. ma tahaksin rääkida teile äh, veel kord äh, siis kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu tulemustest ja ma tahaksin äh, nad siduda ka nende põhiliste valdkondadega, millega me tegeleme minu peadirektoraadis ähm, võrdse kohtlemise direktiivi väljatöötamisel, seal, kus mina siis töötan nõunikuna, toon välja ainult põhilise, sest kõigest tõesti ei ole täna võimalik arutada ma tahaksin veel kord toonitada, et meie peadirektoraat ja eriti mõtleme nüüd selle peale, mis on väga tähtis, kui me räägime töö ja eraelu ühildamisest, aga ma ei hakka siin ennetama nüüd või ennustama seda, mis on komisjoni teatises kirjas. ma tahaksin keskenduda ka nendele küsimustele, mis on tähtsad see diskrimineerimise vastases valdkonnas äh, sest siin on ka väga palju huvitavaid nüansse ning lõpetuseks veel üks eriline huvi mul on vanuse pärast diskrimineerimine, vanemate töövõtjate, üleüldiselt vanema elanikkonna olukord ja väga hu huvitav oli kuulda, et e-, mitmed eelkõnelejad on ka need vanuserühmad välja toonud nüüd, mis puudutab seda uuringut, siis tahaksin toonitada teatud tulemusi, mis on eriti tähtsad poliitikate väljakujundamisel komisjonis. aga ma tahaksin pöörata tähelepanu ka tähendab, teatud nende tulemuste kõrvale ma tahaksin ka välja tuua mõned soovid, sest ma saan aru, et Dublinis olete hakata juba seitsmendat uuringut ette valmistama võib-olla on natuke liiga vara selle peale mõelda, aga tegelikult kunagi ei ole liiga vara, nii et tasub küll. nüüd äh, uuring, jah mis puudutab äh, töötajate vananemist, äh, kahe tuhande viiendal aastal kakskümmend neli protsenti töötajatest olid üle viiekümne aasta vanad. nüüd kümme aastat hiljem, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil on juba kolmkümmend üks protsenti töötajaid, kes on ületanud viiekümnenda aasta pi-, eluaasta piiri. ja see kohe kindlasti tegelikult mõjutab ka äh, töökohtade kvaliteet, kvaliteeti ja näitab ka, et Euroopa Liit on olnud äh, väga edukas äh, vanemate töötajate tööhõive määra suurendamisel. me näeme, et see tööhõive määr aasta-aastalt ikka tõuseb ja ma arvan, et selline areng jätkub. ja meil tuleb tõesti leida siis nendele vanematele inimestele sobivad töökohad ja see ülesanne on väga tähtis. tähtis kui kunagi varem siis eh, soolised eh, probleemid, eh, see, kuidas sugude vahel töökohad jaotuvad, siis ka näiteks töökohtade kvaliteediparameetrite puhul, kuidas er-, erinevad sood jaotuvad, siis tuleb tegelikult tunnistada, et olukord ei olegi nii halb või dramaatiline. nii et siin tundub tõesti, et tasakaalustamine toimub, aga see sooline lähenemine on ikka veel alles, seda on äh, see uuring ka väga hästi välja toonud ja komisjon on sellest teadlik. mis puudutab nüüd äh, jätkusu-, jätkusuutlikke kestlikke töökohti, siis äh, kuna töökohad üha rohkem digiteeruvad, üha rohkem kasutatakse roboteid, siis on tegelikult ainult osaliselt vastatud selles uuringus äh, päris paljudele küsimustele. huvitav indeks äh, selles mõttes on see tööaja kvaliteedi indeks. ja erinevused äh, kui me räägime tööaja kvaliteedist. Äh, need erinevused meeste ja naiste vahel pole väga erinevad, isegi nagu me ütlesime, soolises mõttes on tööturg äh, lõhestunud, see on väga huvitav nähtus, et ühelt poolt on tõesti naiste ja meeste töökohad, aga teiselt poolt, kui me vaatame seda indeksit, siis erinevused ei olegi nii suured. ja sama kehtib ka väga paljude teiste indeksite kohta näiteks töötunnid, naiste olukord on siin natukene parem. veel üks indeks, mida ma vaatasin ja mis on seotud äh, mingil määral ka sellega, mida meie teeme diskrimineerimisvastases töös, nimelt sotsiaalse keskkonna indeks. soovitame teil ka sellega tutvuda siin on viisteist erinevat tegurit äh, ja kaks allmõõdet. näiteks sotsiaalne käitumine, toetuse pakkumine on väga huvitavad äh, tulemused sellest uuringust äh, meie poliitikavaldkonna jaoks. mis puudutab nüüd sugu siis äh, väga huvitav areng on, kui vaadata naisjuhtide andmeid. tõesti, palju on veel teha, aga teiselt poolt äh, tegelikult päris julgustav on see tulemus. naissoost äh, naisjuhtide arv on seega siis pidevalt tõusnud. ja tegelikult üleüldiselt ka nende töötajate arv, kellel on naisjuht, on päris palju tõusnud ja kui vaadata naistöötajaid, siis suuremal osal neist on ka naisjuht, mis ühelt poolt on seotud just sellega, et meil on naiste ja meeste töökohad, aga teiselt poolt on see siiski julgustav areng. on päris palju andmeid, mis on seotud diskrimineerimisega, kui me räägime siin äh, vastuvõetamatu sotsiaalsest äh, käitumisest ja otseselt, kui on siin identifitseeritud diskrimineerimist. teatud protsendimääradega äh, mul tekib kõhklusi, ma arvan, et mis puudutab siin vanuselist ja seksuaalset diskrimineerimist, siis mulle tundub, et ei olda valmis nendest juhtumitest teada andma, sest need protsendimäärad on siin väga madalad ja samamoodi näiteks etnilise päritolu, nahavärvi või rahvuse pärast diskrimineerimisjuhud. Teil on väga madalad protsendimäärad, kolm protsenti või vähem. see tõstatab minus küsimusi. aga üks asi, mis on kinnitatud ja mis ka Eurobaromeetri uuringutes tihti välja tuleb, on see, et ealine diskrimineerimine on üks kõige levinumaid äh, diskrimineerimisvorme töökohal ja just sellepärast tuleb selle vastu võidelda. on veel üks küsimus, mille ma tahaksin rohkem välja tuua meie tänasel arutelul. see puudutab äh, seda, et vanemate töötajate arv tõuseb ja mida me peaksime tegema selleks, et äh, inimesed võimalikult kaua töötada saaksid. nimelt see, et me peaksime ähm, mõistliku kohaldamine nimelt, meil on selle kohta õiguslik säte Euroopa äh, Äh, liidu direktiivides kirjas, nimelt et me peame siiski puuetega inimestele pakkuma ka töökoha poolt äh, eluaset. Äh, samamoodi tuleb töökohta kohandada vastavalt vajadustele ka vanemate töötajate puhul ja teiste erivajadustega töötajate puhul. Äh, kolmandik äh, töötajaid ütleb, et neil on kasu sellistest kohandustest, isegi kui seda nii ei nimetata võib-olla, aga midagi on siiski ära tehtud, aga tegemist on siiski äh, vähemusega töötajatest ja see tähendab seda, et palju rohkem töötajatel on vaja seda, et nende töökohta kohaldatakse nende vajadustele ja tõesti see, et puuetega inimeste jaoks on seda juba tehtud, on hea, aga me peaksime sealt edasi liikuma. me umbes aasta tagasi tegime ka uuringu töökoha kohandamise kohta puuetega inimeste jaoks, nii et komisjoni uuring on selle kohta olemas, et kuidas seda õiguslikult on reguleeritud liikmesriikides aga jällegi, nagu öeldud, keskendutud on ainult puuetega inimestele, aga me peaksime siiski neid kategooriaid äh, juurde võtma sinna. ma arvan, et sellest piisab selleks, et arutelu alustada. Thank you very much, Johan. suur tänu, Johan, ja tõesti, te olete meile andnud palju mõtteainest, eriti viimases punktis meil on nüüd kakskümmend viis minutit aega aruteluks ja meil on ka siin kaks äh, nii-öelda kommentaatorit. kõigepealt Vladimir Trabalova, kes on tööturu äh, vaatluskeskuse mm, aseesimees Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, nii et äh, palun, teil on kõigepealt sõna. suur tänu, suur tänu kõikidele osalejatele ja suur tänu selle võimaluse eest oma mõtteid äh, jagada teiega Eurofondi uuringu osas. tänase hetkeni oli küll, see, olid nende uuringu tulemused konfidentsiaalsed, aga need lekkisid sellegipoolest ja levisid juba kulutulena üle Brüsseli. mina esindan äh, siis äh, tööandjaid ja tööturu osapooli laiemas kontekstis. olen nende esindajaks paljudes ähm, kogudes nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil. ma tean, et tööturu vananemine ja kokkukuivamine on tõsine probleem ja ainus reaktsioon on novaatorliku elutsükli lähenemine tööturu osapoolte roll toodi välja kõikide eelkõnelejate poolt, Krista ja Ole rõhusid sellele eriti. ja kõikidele tööturu osapooltele on see tähtis, me oleme praegu just läbirääkimistel selleks, et äh, kokkulepe sõlmida siis tööturu osapoolte vahel äh, vananeva tööko-, töötajaskonna ja põlvkondade vahelise kokkuleppe osas lihtsustatult öeldes on ettevõtetel vaja igasse vanusegrupi kuuluvaid töökäsi. Neil on vaja terveid, oskustega ja aktiivseid inimesi. no tervis sõltub töötingimustest, oskused sõltuvad äh, elukestva õppe võimalustest ja aktiivsus sõltub äh, töötajate ähm, valmidusest kuni pensionieani turul jääda ja, ja nende valmidusest öö, äh, osa võtta sellest elust aktiivselt. mul on väga hea meel, et uuringus viidatakse ka sellele, et kaheksakümmend üheksa protsenti töövõtjatest on rahul õhustikuga töökohal. see on väga oluline, sest et poole oma elust ju äh, me saadame mööda tööl. kuid me ei räägi mitte ainult vananevast äh, töötajaskonnast, me peame lähenema asjale palju individuaalsemalt. loomulikult inimene püsib, äh, töötab ju terve oma elu vältel, saab vanaks selle, vanemaks selle juures ja need tema vajadused muutuvad ja loomulikult muutub ka võimalus töö ja eraelu ühildada. paindlikkus, mobiilsus ja öö, äh, töö äh, püsivus, paindlikkus, mida see tähendab, uued äh, paindlikumad töömudelid ja loomulikult äh, see töö püsivuse küsimus seatakse ikka ja jälle küsimärgi alla. me oleme aeglaselt liikumas nüüd äh, nii-öelda tööhõivekindluseni ja öö, ähm, tööle värvatavuseni. mida see tähendab? inimestel on rohkem kontrolli ise oma elu üle ja ka oma tööelu üle. see on väga tähtis. tööaeg uuring tegelikult heidab siin üsna positiivse pilgu. nelikümmend viis protsenti inimestest ütlevad, et nad on oma töötundidega rahul. ja siit jõuangi töö ja eraelu ühendamiseni. väga positiivne on näha seda et, et kaheksakümmend viis protsenti vastanutest ütlevad, et nendel on töö ja eraelu ilusti tasakaalus mehed on positiivsemalt meelestatud. vabandust, mehed on negatiivsemalt meelestatud, naised positiivsemalt. see on ka arusaadav, sest äh, naised on paindlikumad ja suudavad elu paremini korraldada nii kodu kui ka tööelu siis omavahel sobitada. aeg lendab mõned punktid võib-olla aruteluks. töö iseloom on muutumas. töövõtjad tahavad olla iseseisvamad, autonoomsemad, nad tahavad ise kontrollida oma tööd ja nii edasi. eriti noorem põlvkond, uue aastatuhande põlvkond, nemad enam ei räägi töö ja eraelu ühildamisest, sest nendel on küsimus tegelikult selles, kas töötada või mitte töötada. Nende jaoks see töö ja eraelu ühildamine pole üldse mingisugune teema. ja siis äh, seadusandlus Tatjana äh, viitas juba komisjoni ettepanekule. ma ei ole sugugi veendunud, et olukorras, kus praegu tööturul äh, elame läbi nii palju muudatusi, oleks vaja uut väga piiravat seadusandlust vastu võtta, ma arvan, et ettevõtete tasandil on võimalik äh, leida kokkuleppele töövõtjate ja juhtkondade vahel. mina arvan, et rohkem ei peaks reguleerima. suur tänu, Vladimira! sa viitasid Tatjana sõnavõtule, võib-olla Tatjana ka vastab sellele, paindlikkus ja tööturvalisus, sellest võib-olla me räägime hiljem veel. viimasena saab sõna Paola Pantseri, kes on äh, poliitika äh, vanemametnik Kofatses. suur tänu! ja suur tänu Eurofoundile ja Euroopa Parlamendile, et olete kutsunud ka meid siia sellele olulisele arutelule tähtsa teema üle. ma keskendun äh, paarile punktile ka pärast, äh, millest me juba oleme rääkinud, aga need, kes meid ei tunne võib-olla veel, Kofatse on äh, vabaühenduste vabaühendusi koondav äh, asutus, organisatsioon loodi meid viiekümne kaheksandal aastal, meil on viiskümmend üheksa ühingut kahekümne kolmes liikmesriigis ja koond-, äh, esindame siis peresid. ja töö ja eraelu ühildamise, töö ja pereelu ühildamise teemadega oleme meie tegelenud aastaid ja mainiksin ainult nii palju, et äh, väga paljud vabaühendused, kes on ka täna saalis esindatud, nendega koos võts-, võts-, avalikustasime me kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa töö- ja pereelu paketidokumendi. ja me oleme üritanud seal välja joonistada selle, mis meie jaoks tähendab see töö- ja eraelu ühildamine tõime välja sektorid, mis meie jaoks on tähtsamad. Äh, hooldajate sektor, äh, lastehoiuteenuste sektor, Äh, naised tööturul sektor ja lahendused äh, töökohal. ja üks äh, punkt, millele me ikka viitasime ja mis selles uuringus ka välja tuleb, on see mm, elukestva ettelähenemine. meie jaoks on oluline see, nii nagu ka parlamendis vastu võetud resolutsioon ja muuseas aitäh teile selle eest, et äh, vastu võtsid ja nii suure enamusega. tegemist on õigusega, mitte mingisuguse toetusega töö ja eraelu tasakaal. see ei ole ette nähtud mitte ainult juhtkonnale, kellel on võimalus teistmoodi oma töö korraldada, vaid see on õigus kõikidele töövõtjatele, see on uus viis, kuidas äh, läheneda tööturule, majandusele ja ühiskonnale. ja ühtlasi arvame me ka, et äh, töö ja eraelu tasakaalu poliitikad ja seadusandlus peaks olema turvavõrguks, mis on, mis koosneb pusletükkidest ja see peaks siis olema see võrk erinevatele peredele, kellel on erinevad vajadused erinevatel eluhetkedel. peredesse ei saa suhtuda kui staatilistesse üksustesse. pered ju arenevad omasoodu ja pered on väga erinevad ja vajadused on väga erinevad, näiteks ähm, järjest rohkem on meil äh, segaabielusid, järjest rohkem on meil äh, ühe vanemaga pa-, ähm, peresid, siis on rohkem sellises vanusegrupi kuuluvaid inimesi, kes peavad samaaegselt hoolt kandma eakate vanemate ja lapselaste eest äh, ja kõiki neid töötajaid tuleb äh, toetada kõikidel eluhetkedel. ei ole ühte lahendust kõigile, nii nagu ka Euroopa Parlamendi resolutsioon ütleb ja olen nõus Euroopa Parlamendiga ka selles osas, kui et selles osas, et äh, Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni pakett, mis on tulemas, peaks olema ambitsioonikas, seal peaksid olema seadusandvad äh, meetmed, aga ka mittesiduvad meetmed, näiteks puhkuseskeemid, puhkuste pakett, äh, sealhulgas raseduse emadus, raseduse sünnituspuhkus, emapuhkus, vanemapuhkus, isapuhkus, Äh, hooldajapuhkus, äh, kõik need peaksid kehtima kõikide jaoks, vaatamata sellele, millise lepingu alusel töötatakse. FIE-del on samuti lapsi ja samuti äh, kohustusi näiteks vanemate ees. ja siit jõuangi mõne mõlgutuseni. kõigepealt töö korraldamise vajadused üsna ebakindlad töökohad ja üsna tihti rõhutakse sellele, et FIE on kõige parem lahendus. nojah, lahendus hea nendele, kes, kes seda näevad endale lahendusena, aga see ei saa olla ainus võimalus tänasel tööturul. kakskümmend viis protsenti töötajaskonnas ütlevad, et ainus viis, kuidas tööturule jääda, oli nende jaoks FIE-ks hakata. aga ka teenuste pakkumine, töö ja eraelu tasakaalu teenused ei saa minna kaugemale, kui, kui on teenused, mida pakutakse nii ähm, laste kui ka vanurite puhul, kui teenuseid ei pakuta avalikus sektori poolt, äh, siis võtavad selle kohustuse üle na-, äh, perekonnad ja tihti naised. ja nende naiste äh, Eh, tegelikku rahulolu on võimatu mõõta, sest üsna tihti nad lihtsalt lahkuvad tööturult ja nende rahulolu ei mõõda enam keegi. ja üsna tihti valitakse siis viimase võimalusena eh, poole kohaga töötamine. osalise ajaga töötamine on väga positiivne võimalus, me ei ole selle vastu, aga ainult siis, kui inimesed teevad seda vabal valikul, mitte ainult sellepärast, et see on lihtsalt viimane võimalus on äh, ka teisi paindlikke võimalusi töö korraldada niimoodi, et oleks võimalik äh, töövõtjaid toetada, e, et nad ei peaks äh, valima osalise tööaja, osalist tööaega. võib-olla peaks paindlikumalt olema korraldatud tööpäev, töö kellaajad, alustamise lõppkuupäev, et ettevõtted ei kannataks sellest muidugi ja ega ka töövõtjad siis on palju räägitud digitaliseerimisest ja hiljuti toimus paar nädalat tagasi Berliinis äh, digitaliseerimise alane konverents äh, intelligentne töö ja muuseas ka parlament tegi ettepanekuid selle kohta, mina nimetan seda äh, teleworking äh, uuel ajastul, kaugtöö digitaalajastul kuidas me saame digitaaltehnoloogia vahendeid kasutada tänasel tööturul, kuidas tagada see, et need tehnoloogiad ei viiks meid üle selle traditsiooniliselt töökohalt sellele, et inimene on kogu aeg kättesaadav kakskümmend neli tundi ööpäevas, kuidas äh, eraelu ja tööelu vahel tänases digitaalses kontekstis ähm, luua tasakaal, kuidas tagada see, et need asjad ei lähe omavahel nii ähm, ei seguneks niimoodi, et me ei saaks iseenda arengu ohvriteks. ja mul on võib-olla äh, võrreldes proua Trabalovaga teistsugune seisukoht, Äh, me oleme väga rahul sellega, et jah, ettevõtted äh, on pakkunud välja lahendusi, mõned ettevõtted väga novaatorlikke lahendusi ja et ähm, tekivad uued võimalused ettevõtetes. ja meil on hea meel, et ettevõtetel on ka häid kogemusi, kuid samas meile tundub, et raamistik, mis kaitseks äh, töövõtjaid ja kõige haavatavamaid töövõtjaid, väljalangemise eest või kõrvalejäämise eest oleksid väga vajalikud. sellega ma lõpetaksin aga ütleksin nii palju, et meil on äh, suur vajadus meie meelest nii seadusandlike kui ka mittesiduvate meetmete järele. suur tänu! suur tänu, Paula, selle suurepärase kokkuvõtte eest. nüüd on meil veel kümme minutit aruteluks, ma nui neljaks lõpetan õigel ajal ja kasutan öö, äh, oma prioriteeti eesistujana, Ollelt võtsin ka juba varem ära mikrofoni ja nüüd siis on sul võimalus kokku võtta asi kaks, kahe minutiga ja siis saavad sõnad ülejäänud. suur tänu, Mariann. ma tahaksin vastata midagi Flexicurity kohta. sest see on huvitav. mu omal ajal aastaid tagasi olin ma parlamendis raportöör selles küsimuses ja suur enamus toetas tegelikult meil äh, seda paindliku turvalisuse süsteemi. kuid tegelikult on see tänaseks maha maetud kontseptsioon. komisjonis ta veel vaagub hinge, aga Euroopa Parlament põhimõtteliselt äh, on ta juba lämmatanud. üks põhjuseid on see, et äh, sellest turvalisest paindlikkust on väga raske rääkida, kui seda ei ole kui inimesed tunnevad ennast turvaliselt, siis nad on valmis ka painduma. aga selleks, et inimene tunneks ennast turvaliselt, on vaja korralikku sissetulekut, korralikku äh, tööd, ähm, töötu abiraha, kui inimene töötuks jääb ja peab inimesel olema piisavalt võimalus tööturul ringi liikuda, ta peab olema piisavalt mobiilne. toon näiteks Taani Taani öö, äh, tööjõud kokku praegu on kaks koma kuus, kaks koma seitse miljonit umbes. kolmandik nendest inimestest muudab töökohta igal aastal, kolmandik vahetab töökohta igal aastal. lihtsalt inimene ütleb, mulle ei meeldi siin enam, ma otsin endale uue koha. ja see äh, on täiesti normaalne. Nendel on korralik öö, äh, töötu öö, abiraha ja kuu-kaks nad elavad sellest ära, teistes riikides see ei ole nii. kakskümmend miljonit inimest on äh, täna äh, Euroopas äh, töökohata ja samas räägime tööturgude paindlikkusest. ma arvan, et need kakskümmend miljonit inimest, kes, kellel ei ole täna tööd, on valmis suureks paindlikkuseks ja võib-olla kõikides äh, liikmesriikides peaks esma, esmapilgul, es-, esmajärgus keskenduma tugevale sotsiaalsüsteemile, selleks et aidata neid inimesi, kes on vähem soodsamas olukorras, sest see on ülioluline. ja ma arvan, et äh, seda me ei lahenda mingisuguste paremate tavade vahetamise või ettevõtte tasandil. loomulikult on vaja ka mingisugust seadusandlust jah, muidugi tööturu osapooled, äh, kui nemad saaksid äh, leida ise lahendused, see oleks väga kena ja ma seda toetan alati, aga kui me ootame inimeselt paindlikkust, siis tuleb äh, talle anda vastu turvaline sotsiaalsüsteem ja siis ta on valmis ka selleks paindlikkuseks. suur tänu ja nüüd on võimalus kõigil esitada küsimusi või märkuseid. ja palun tutvustage ennast ka ja öelge, millisest organisatsioonist olete pärit, palun. suur tänu Colette Fagan Manchesteri ülikoolist Suurbritannias ja ühtlasi ehm, nõuandekogu liige. mulle meeldib see, mida siin täna räägitakse säästva töö kohta ja ma tahtsin äh, küsimuse esitada äh, naisjuhtkonna kohta. E, sellest on täna räägitud, aga on ka selliseid lõkse, millest võiks rääkida, äh, millest võib-olla Eurofond võiks ka rääkida me teame üsna palju naiste positsioonide kohta juhtkonnas. Äh, juhtkonnas olevad naised üsna tihti või juhtivatel positsioonidel olevad äh, naised üldiselt äh, saavad vähem lapsi kui mehed, kes on juhtkonnas, nendel on rohkem koduabilisi kui meeste puhul ja muuseas kõrgemal tasandil palgalõhe aina suureneb just nimelt alates juhtkonna või nõukogude tasandil ja siis on veel faktoreid, mis on väga nüansirikkad ja teinekord ka väga öö, selgelt välja tulnud. kui sellest klaaslaest ka läbi murrab öö, naine peab ta kogu aeg kõõluma selle nii-öelda klaaskuristiku äärel, sellepärast et talle antakse ülesanded, mida mees ei taha teha, riskantsed projektid ja üsna tihti naised tõusevad juhtkonda avalikus sektoris, kus äh, süsteemid on väga suure surve all, näiteks tervishoiusüsteem või avalik haldus, nii et positiivne on see, et naised jõuavad järjest rohkem juhtkonna tasandile, aga kui me tõesti tahame jätkusuutlikke ja säästvaid töökohti ja teenuseid äh, ka nende inimeste jaoks, siis me peame väga täpselt vaatama, millised millised on töötingimused ja mitte lihtsalt eeldame, et tegemist on priviligeeritud naistega. suur tänu, on veel küsimusi? palun. suur tänu. Luise Prista Portugalist. ja mina esitaksin küsimuse Tatjanale Te rääkisite sellest, et oluline on ka tasustamata töö väärtust äh, poliitilise eesmärgina tunnustada ja ma olen teiega täiesti nõus. aga kuidas? kas te võiksite täpsemalt rääkida, mis teil on plaanis, kuhu suunas praegu mõttearengud äh, lähevad? kas äh, on ka hoolekandetöö definitsioon tulemas? kui keegi soovib veel sõna võtta, siis palun, pärast seda aga lõpetame. Roland Jensen mikrofon, palun. mõned arvud mind üllatavad, kaheksakümmend viis protsenti väidetavalt kuulsime täna hommikul rahul oma töökohaga. aga nüüd pärastlõunal räägitakse sellest et, et kakskümmend viis protsenti töövõtjatest arvavad, et nende töö ohustab nende tervist. kuidagi need arvud ei lähe kokku omavahel kas te kommenteeriksite seda ka? suur tänu, annan sõna Tatjanale vastuseks. Just I want to answer the tahaksin vastata, et äh, Vladimira üleskutsele mitte äh, uusi seadusi vastu võtta, no direktiivid on paindlikumad ja reguleerivad ka meie elu aga küsimus on loomulikult äh, ka poliitilises paigutuses. mina kuulun vasakpoolsete leeri siin parlamendis. ja minu fraktsiooni positsioon on selline, et meil on vaja rohkem just äh, sotsiaalset õiglust ja seadusi sotsiaalsfääris. väga palju on äh, igasuguseid määrusi, mis räägivad kaubandusest, aga miinimumpalkadest näiteks mitte ja inimeste tööhõive ja sotsiaalküsimused jäävad väga sageli kahe silma vahele. ja see võibki olla vahel äh, selliste otsuste tagamaa, nagu näiteks see Braxi-, Brexiti oma. nii et küsimus on, et äh, kas me lepime midagi ühtselt kokku või iga riik äh, läheb oma teed ja rohkem aina enam isegi äh, paremast tiivast pärit fraktsioone ütlevad, et sotsiaalvaldkondades on vaja rohkem reguleerida. ja siis äh, tasustamata töö osas võite meie raportit lugeda, see koosneb äh, erinevatest võimalustest ja õigusliku ettepanekuna tuleb ta ilmselt komisjonilt ja ootame ja mõtleme ja vaatame, et millal nad lõpuks suvatsevad selle ette panna. ja üks lahendus olekski siin mingisuguste hoolduspunktide andmine, arvestataks ka aega, kui omastehooldus toimub selleks, et pensionit arvutada lõppkokkuvõttes nii et äh, siin on võimalikke variante. suur tänu. Äh, minut palun vastamiseks, järgmine kõneleja. Äh, tööga rahulolu uuringutes või töötingimustega rahulolu uuringutes leiate te väga tugevat rahulolu, inimesed siis vastavad positiivsemalt, aga kui konkreetsemaks minna, siis eh, kerkib ikka ja jälle mingisuguseid probleemseid küsimusi rohkem. nii et need asjad ei ole vastuolus omavahel. nii et me peaksime vaatama mitte ainult ra-, tööga rahulolu, vaid ka teisi faktoreid, selleks et tõsiselt aru saada, kuidas inimesed eh, reaalselt mõtlevad töötingimustest ja siis see pilt mõistetus tükkhaaval kokku panna. ja siis tahaksin veel lisada, et me hakkame ka naistest juhtide analüüse konkreetselt koostama, nii et äh, olge kuuldel. suur aitäh teile selle olulise info eest, mis siin dokumendis kirjas on, ütleb äh, proua Harkin. ma arvan, et äh, meie arutelu on olnud väga huvitav täna ja Äh, poliitikaotsused lähtuvad sellest. kell on neli, lõpetame õigeaegselt. suur aitäh, head kolleegid ja suur aitäh ka publikule! okay, good afternoon. tere pärastlõunast. mina püüan ka sama hästi hakkama saada nagu minu eelkäija, püüan ajakavast siin kinni pidada. palun olge head, istuge tagasi oma kohtadele. suur aitäh, et olite nii julged, et olete valmis jääma päris ürituse lõpuni ma kartsin, et siin üleval paneelis hakkab istuma rohkem inimesi kui äh, all saalis, aga aga ei olegi nii. Äh, minu nimi on Herman Funk, äh, olen Eurofondi äh, juhtnõukogu liige, esimees ja töötan ka Belgia ametiühingu jaoks. minu jaoks on alati suur heameel näha uut töötingimuste uuringut ja nende tulemusi jällegi võrdleme me Euroopa töö kvaliteeti, võrdlevaid andmeid toome välja, analüüsime sotsiaalpartnerite, erinevate osapooltega. see on juba tõstatanud mitmeid poliitilisi debatte ka teemade kallal, mis on äh, arvudes sarnased, aga järeldused on ta sageli sisuliselt teistsugused mul on väga hea meel olla juht nõukogus Eurofondis ning äh, ka nõuandekomisjonis teen kaasa. ning siis on ka võimalus äh, vaadata täpselt, kuidas need uuringud äh, arenevad, aga praeguses planee-, paneelis püüame siis keskenduda sellele, kuidas uuringute andmeid kasutatakse poliitilistes debattides, kuda üleilmselt, kuidas üleilmselt neid andmeid kasutatakse. mida see teeb äh, ära meie tööelude ja äh, töö kvaliteedi heaks? ja kuidas erinevad osapooled arendavad välja töökvaliteedi muutmise poliitikaid sellest lähtuvalt. küsin kõigepealt lühidalt äh, igalt panelistilt, palun tutvustage ennast mõne minuti jooksul, selgitage äh, ka, kuidas te olete oma igapäevases eh, elus ja tööelus Eurofondi uuringuga seotud. Barbara Kestenberger, Eurofondi eh, eh, koordinaatori ja me paluksime ülevaadet selle kohta, kuidas seda uuringut kasutatakse Euroopa otsustustegijate ringkondades. Barbara, palun. suur aitäh! sa juba tutvustasid mind. minu nimi on äh, Barbara Kerstenberger, äh, töötan äh, koordinaator direktorina Eurofondis ei ole mitte ainult töökvaliteedi uuringuga, vaid teiste uuringutega samuti seotud ning tean neid aruandeid ja tööd, mida Eurofond teeb ka laiemast perspektiivist. Te küsisite, et mida me teame sellest, kuidas Euroopa töötingimuste uuringu tulemusi kasutatakse. tänases paneelis on siiamaani olnud Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajad, kes on viitanud väga sageli ja hea meel selle üle alati, kuidas nad on kasutanud meie uuringute tulemusi. võib-olla kõige viimased äh, äh, uuringu äh, arutelu lähtepunktid on tulnud selle jaoks, kuidas Euroopa sotsiaalset sammast luua ja kutsutud on üles Eurofondi veelgi rohkem jälgima tööde kvaliteeti Euroopas ning veel üks asi, mida ma tahtsin mainida. töötingimuste muutmine niimoodi, et töö ja eraelu tasakaal oleks parem. ja samuti on kutsutud üles Eurofondi oma seire tegevust isegi laiendama, mis puudutab töötingimusi. tegelikult äh, oleme me väga süsteemsed poliitikadokumentide analüüsil ja äh, viimast versiooni äh, praegu veel ei ole, aga kui me vaatame viiendat uuringut kaks tuhat kümme, siis kaks tuhat viisteist aasta lõpuks me juba teadsime, et rohkem kui sada viiskümmend poliitikaloomedokumenti Euroopa tasandil kasutasid meie andmeid selleks, sealhulgas näiteks Euroopa töötingimuste ja sotsiaalarengute äh, dokumendid, aga ka rahvusvahelised organisatsioonid, äh, OECD tööhõive väljavaadete prognoos äh, rajaneb sellel ning ka Euroopa äh, liidu OSHA, see tähendab Tööohutus- ja Töötervishoiuamet kasutab seda, ka Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut Vilniuses täpselt samamoodi. kasutatakse neid andmeid siis selleks, et eh, soolise võrdõiguslikkuse indeksisse eh, oma sisend panna, mis on ka väga oluline algatus. kas piisab selleks eh, praegu esimeseks ringiks? jah, ja nüüd tahaksin edasi liikuda. esimees kaotas mikrofoni no,. push off okei okay,, sorry uh,, then I would move to my neighbor, Mr Tom Beaver. ja nüüd äh, minu naaber Tom Beavers, kes on Euroopa Liidu äh, tööhõivekomisjoni juht. Äh, rääkige meile sellest, mis asi see EMKO on ja kuidas teie töö on ka seotud meie uuringuga, palun. suur tänu, Herman nagu teate, siis EMCO on peamine nõuandekomisjon, mis äh, nõustab äh, ministrite nõukogu äh, tööhõive ja sotsiaalasjade küsimustes ning eriti on see seotud Euroopa poolaastaga, mis tähendab, et Euroopa poolaasta võtmehetkedel me sekkume ja anname nõu siis, kui komisjon tuleb välja riigipõhiste soovitustega, nende esimese versiooniga ja Äh, muudame ja võib-olla kohandame neid pisut enne, kui nõukogu nad saab vastu võtta. Äh, iga-aastase majanduskasvu analüüs, äh, esimene versioon on samuti väljas, mõned päevad tagasi tuli ja järgmisel esmaspäeval arutame seda selleks, et EBSCO nõukogu saaks kasutada seda järgmise aasta teises osas, või käesoleva aasta teises osas me teeme ka mitmetasemelist jälgimisprotsessi, see on seotud meie analüütilise ja poliitilise tööga. me kasutame eh, Euroopa poolaasta raamides eh, tööhõivepoliitika parendamisega. Euroopa töötingimuste uuring eh, on väga oluline infoallikas meie jaoks, selleks et meie saaksime tööd hästi teha. ja see uuring aitab ka meie ühtset uurimisraamistikku äh, toetada ja tagada selle, et äh, kvaliteet äh, tööalaselt oleks tagatud. vaadates nüüd edasi tulevikku, loomulikult sotsiaalse samba debatid on alguse saanud, täna on juba sellele palju viidatud ka. selge on, et ka selles protsessis on meil vaja hästi informeeritud otsuseid teha, peame kasutama sisendit eh, ka töökohtade kvaliteediuuringust, aga loomulikult eh, meile eh, komiteena ja Sotsiaalkaitsekomitee on samuti selles osalenud, nõukogu on sellega toetanud juba vahepeal. meie oleme öelnud seda, et sotsiaalne sammas peaks olema Euroopa poolaastas eh, eh, olemas ja toestatud, see võimaldab tuua käega katsutavaid eh, tulemusi meie poliitika muutmises. ühe puuga ei saa kõike mõõta, tegemist on just sellise valdkonnaga ja siin on erinevad pädevused samuti, osad küsimused on liikmesriikide, teised Euroopa Liidu pädevuses. sotsiaalne sammas peaks toestama ja, ja parandama neid võimalusi, mis meie kasutuses juba on. ja tuleviku töödebatid on juba rahvusvahelises tööorganisatsioonis aset leidnud ja OCD samuti. selleks, et leida konvergentsi, aga pidades samas kinni ka liikmesriikide pädevusest. suur tänu! härra Stefano Scarpeta, tahaksin ka teie käest küsida samasuguse küsimuse. kas saaksite rääkida, mida te teete OECD-s lühidalt ning kuidas Eurofondi uuringut kasutate oma töös? suur tänu, Herman! minu nimi on tõesti Stefano Scarpetta. olen äh, tööhõive, töötingimuste ja sotsiaalküsimuste äh, valdkonna direktor OECD-s. Äh, ka rände ja tervishoiu küsimused on osaliselt meie valdkond. suurepärane heameel on mul olla täna siin konverentsil ja arutada teiega kuuenda Euroopa töötingimuste uuringu järeldusi. eelmistest aruteludest koorus välja, ja mina tahaksin ka veel rõhutada, kuivõrd oluline on see uuring äh, meie töö jaoks OECD-s. meie oleme välja töötanud äh, töö kvaliteedi raamistikku, mis kasutab seda infot, äh, mis tuleb Euroopa töötingimuste uuringust. töö kvaliteet on OECD tööstrateegias ka rõhutatud, tegemist on raamistikuga, mida meie teeme kasutame juba kahe tuhande kuuendast aastast, et hinnata poliitikaotsuseid ja olukorda tööturul, aga olla nüüd, et olla otsekohene, siis jah, me hindame eh, küll töötingimusi, aga töö kvaliteeti pole me lõpuni hinnanud ning eh, töötingimuste uuring Eurofondi poolt võimaldabki aidata meil analüüsida seda, kuidas tööturud äh, toimivad, mitte ainult töökohtade arv, mis on loodud, mis on kadunud, vaid ka tööde kvaliteedi kohta. ning see kõik on süstitud juba meie tavaliseks äh, tööturupoliitika analüüsiks ja hindamiseks ning me püüame ka poliitika võimalusi tuvastada siin, selge on, et äh, meil on vaja rohkem töökohti Euroopas ja ka töökohtade kvaliteeti, ma arvan, et ennist juba mainiti, et et me oleme oma tööturuprognoosi avaldamas. aasta alguses oli minist-, ministrite kok-, kohtumine, OECD-s olid kõik kokku ja eesmärgiks oli OECD tööstrateegiat laiendada ning see ra raamistik, mille me võtame vastu, on erinevate dimensioonidega, vaatame seda kvantitatiivselt, kvalitatiivselt tööturgude vastupidavust ning kaasatavust. ning see on meie töö, aga töö kvaliteet igal juhul meie töö aluseks on ja selle me Eurofondilt ka oleme võtnud. edasi Manuela Tormei, sama küsimus ka teile. palun äh, rääkige, kes te olete ja rääkige ka sellest, kuidas teie töötate Eurofondi uuringu äh, rahvusvahelises tööorganisatsioonis jah, tere pärastlõunat kõigile, suur heameel on mul siin olla, suur aitäh Eurofondi kutse eest. minu nimi on Manuela Tomei ja olen äh, töötingimuste ja võrdõiguslikkuse osakonna direktor rahvusvahelises tööorganisatsioonis ILO. ja nagu te minu äh, töö nimest juba kuulete, siis äh, me tegeleme ka töö kvaliteediga, mis tegelikult ongi meie uurimistegevuse ja töötegevuse keskpunkt. see on ILO jaoks eh, just korraliku ja väärika töö eh, eeldus, me uurime töökohtade arvu ja nende kvaliteeti. ning eh, nii nagu ka OECD, uurime meie mitte ainult töötingimuste trende, vaid ka seda, millised poliitikad aitaksid tööde kvaliteeti kasvatada ja samal ajal ei seaks tööturgude tõhusust ohtu. nii et me püüame vaadata, kuidas leida tõhususe ja äh, arvude vahel äh, reaalset äh, tasakaalu palju on meie profiilis uurimistegevust? meil on ka mitmeid raporteid avaldatud ja, ja viimane, mis on kohe välja tulemas, seal uurime me, kuidas töö korraldamine üleilmselt mõjutab töötingimusi ning ka ettevõtete tõhusust. me uurime niisiis tööde kvali-, kvaliteeti eh, inimestele heaolule ja seda, kuidas see mõjutab ettevõtete tegevust. üsna pea tuleb meil välja üleilmne palgaraport, mis annab andmeid mitmete palgaindikaatorite kohta, sealhulgas keskmine palk ja palkade jagunemine töötajate lõikes ning vaatame ka, kuidas võrdsust mõjutavad palgaküsimused. kui siiski palk ja sissetulekud on tööd, töökohtade kvaliteedi jaoks väga oluline eeldus, aga see ei ole ainukene. sellepärast, et töökohtade kvaliteeti mõjutavad väga paljud teised aspektid ja sellepärast oleme me otsustanud Eurofondiga äh, partnerlussuhtesse astuda. niimoodi, et me koos saaksime Eurofondi töötingimuste uuringu ala laiendada. töötame kolmes äh, lisariigis Hiina, USA ja Korea. Teie küsisite seda, kuidas me kasutame töötingimuste uuringut äh, igapäevaselt tegelikult. ja näide mida ma tahaksin siinkohal välja tuua, on ettevalmistav äh, töö, mille me oleme just avaldanud. see puudutab rahvusvahelist äh, ahistamismõõtmise äh, standardeid töökohas ning võrdlevate andmete vajadus ja väljatoomine mitmete riikide puhul. me kasutasime töötingimuste uuringut selle jaoks. ja Marita, täna hommikul juba siin kuulasime sind aga otsekohe küsin, kas äh, saaksid kirjeldada, kuidas sa kasutad Eurofondi uuringut oma töös? jah, suur tänu, olen tagasi ja neile, kelle jaoks ma ei ole tuttav, mina olen tööhõivekomisjoni aseesimees siinsamas Euroopa Parlamendis. ja meie tegelemegi siin tööhõive ja sotsiaalküsimustega siin komisjonis. ja no võiks öelda, et Eurofond ongi meie oma, sest tööhõivekomisjon meil on erinevad organid, kes on otseselt meiega seotud ja Eurofond on meie uurimisinstituut. mis tähendab, et meil oleks väga suuri raskusi võiteldes nende asjade üle, mis me võib-olla ise välja mõtlesime, mis peaks meile tähtsad olema. kui meil ei oleks neid arve, numbreid mida Eurofond meie jaoks kogub. ja siis ei oleks meil võimalus ka piisavalt äh, toetada neid tegevusi, mis on meie jaoks tähtsad ellu viia. vahel küsime me Eurofondilt arvandmeid, aga peaks ütlema, et tavapäraselt enamik raportitest on äh, kvalifitseeritud uurijate tegevuse tulemus Eurofondis, nad teavad, et meie institutsioonid tahame sellest rohkem teada. ja siis äh, saame me midagi ette võtta ka poliitilisel tasandil. aga praegu ei ole vähemalt olukord selline, et äh, meie näitame näpuga ja ütleme, et teie peate seda ja teist tegema meie suhted on väga head. meil on ka mitmete teiste uurimisasutustega head suhted Liidu kestmise jooksul on olnud väga palju statistikat, mille me oleme saanud Eurofondilt ja mis on meid aidanud. üks näide. ma ei mäleta, kas üks või kaks aastat tagasi aastad lipsavad mööda ja kriis kestab ju kogu aeg aga ma mäletan juhtumit, äh, kus see teema, mida me arutasime hommikul ja ka praegu arutame, nimelt, et äh, sotsiaalse dialoogi mõju ning sotsiaalse dialoogi konkreetne järelm, kollektiivläbirääkimised, kollektiivlepingud, riigid kus selline süsteem on, elasid kriisi lihtsamini üle ja ei lõpetanud väga me-, äh, masendavas olukorras. liikmesriigid, äh, kes ei suutnud sellest mudelist kinni pidada, mõningad suutsid, aga meie oleme paremas olukorras kui, kui need, äh, kellel, need, kellel siis on tugev kollektiivlepete süsteem äh,, ja sotsiaalpartnerite kaasamine, nemad on olnud tugevamad. ja see on väga kasulik teada meile, aruteludes ka teiste komisjonidega, näiteks EKONi komisjoniga. kui me räägime investeeringutest ja sellest, kuidas sellest kriisist välja saada ja liikmesriigid tugevamaks muuta ning kuidas luua üleüldiselt tugevam Euroopa Liit see raport on väga heaks näiteks, kui kasulik on see, kui fond ise arutab tegevuskava, mis toetab seda, mida me isegi arvame, et millele peaks keskenduma uurimis- ja poliitikaotsused äh, käivad äh, käsikäes, me austame teineteist vastastikku. ning meie vahel on inspireerivad arutelud, mis võivad väga kasulikult päädida. teeme nüüd kohe ka teise vooru ja siis on meil ikka veel ka aega küsida saalist küsimusi tulen nüüd tagasi Barbara juurde ja küsin sult selle häiriva küsimuse, et kui sa vaatad seda uuringut, siis sinu arvates, mida sina isiklikult arvad, et mis on need põhilised poliitilised õppetunnid, mida sellest uuringust äh, teha? kuulsime juba paarilt kolleegilt äh, seda, et, äh, et et mis puudutab töö ja eraelu ühildamist, siis on äh, umbes äh, kaheksakümmend protsenti, kes on nõu, sellega rahul, aga üheksateist protsenti on ikka veel mitte rahul, nii et mida saaks üleüldiselt ära veel teha selles valdkonnas? aitäh, Herman! enne kui ma sellele vastan ütlen Maritale, et see on tõesti muusika meie kõrvale, kui sa ütled, et Eurofond on meie oma. me tõesti tahame olla teie teadusinstituut ja anda teile siis teadmisi selleks, et te saaksite oma poliitikaid hästi välja kujundada ka tulevikus. aitäh selle eest! ja meie muidugi protestime siin, sellepärast et see on ka meie oma nii et tõesti, äh, me oleme siin äh, toetamas ka sotsiaalpartnereid, äh, komisjoni, nõukogu ja nii edasi. nüüd aga küsimuse juurde. poliitilised sõnumid. ma arvan, et tuleks jääda üpris kõrgele tasemele ja öelda tõesti, et Agnes täna hommikul ütles, see oli üks esimesi asju, mida ta ütles ja see on tõesti midagi, mida te võiksite siit kaasa võtta, meelde jätta. nimelt, ükski töökoht ei ole täiuslik ja igat töökohta on võimalik muuta ühes või mitmes nendest seitsmest mõõtmest, mis me oleme identifitseerinud. ma loodan, et ei igavle. me oleme rääkinud nendest äh, töö kvaliteedi profiilidest ja nendest ei ole võimalik Äh, alati lihtsalt aru saada, nii et äh, isegi kui ma kordan seda kõike, selgitan veel kord. Äh, noh, võtkem kõige, kõigepealt need tööd, mis on hästi ihaldatavad. mäletate siin sinine Euroopa lipp, see oli kõik hea, aga sellegipoolest seal on siiski kaks mõõdet, kus päris hästi hakkama ei saada, see on töö intensiivsus see, et meil on väga kõrge töökoormus, väga kiiresti tuleb seda teha, väga palju nõudmisi ja samamoodi ka tööaja kvaliteet. tuleb pikalt töötada, väga palju tuleb töötada äh, mittenormaalsetel tööaegadel, et isegi kui nad on ihaldatud töökohad, on siiski võimalik seal veel väga palju ära teha, parandada. jällegi hästi toimivad töökohad, väga palju positiivset nägime viies mõõtmes, seitsmest, aga jällegi siin äh, äh, diskretsiooni ei ole töös, oskused ei pea olema väga kõrged äh,, tasu ei ole väga kõrge, jällegi üldiselt näeb hea välja, aga paljul võimalik veel parandada. ja kui me nüüd peame prioriteete seadma, et millele kõigepealt keskenduda, siis ma vaataksin seda profiili, mida me äh, identifitseerisime kui äh, halb kvaliteet, seal sinist värvi põhimõtteliselt ei ole, kõik on oranž, nii et tõesti kõikides valdkondades on võimalik parandusi teha, see on isegi vajalik või me siis peaksime välja mõtlema alternatiivseid äh, tööhõivepoliitikaid selleks, et inimesed saaksid leida parema töökoha? ja kas see on halb või hea uudis, aga selles profiilis leidsime me väga palju inimesi, kellel on äh, tähtajaline tööleping. see tähendab seda, et see võib olla nii-öelda hüppelauaks äh, parema kvaliteediga töökohtade jaoks. aga see ei juhtu automaatselt ja jällegi siin on vaja siiski teatud poliitilisi meetmeid saatma seda. ja teine sõnum. kui te vaatate töökohtade kvaliteeti põhjalikult ja kui te teete vahet sellel seitsmel erineval mõõtmel, seitsmel Äh, teguris, siis te näete, et tegelikult on päris palju selliseid äh, lähtekohti, kust alustada tööd olukorra parandamisel, ei ole ühte äh, võlulahendust, vajutan sellele nupule, kõik on hästi. aga positiivne on see, et näiteks tööohutuse, tööaja töö, pereelu ühildamise puhul on tõesti nii palju erinevaid võimalusi poliitikakujundajatel sekkuda ja olukorda parandada, see on minu arvates üleüldiselt hea uudis. aitäh, Barbara! Marita, vaatan sinu poole uuesti. kuulsime, kuidas Barbara selgitas, et on väga palju neid inimesi, kellel on äh, halva kvaliteediga töökoht umbes üheksakümmend protsenti. kui ma mäletan seda, mida öeldi hommikul, seda võrreldi äh, trambi valit-, jatega, nendega, kes hääletasid brittide lahkumise poolt. kas Euroopa Liidu poliitikad arvestavad nende inimestega poliitikate kujundamisel? et mida tuleks, et kas te tõesti jõuate nende inimesteni, kas midagi tuleks ära teha Euroopa Liidu tasandil? Of course uh, uh, we have to change. jah, muidugi meil tuleb tõesti paremaks muutuda, muudatusi teha me alustasime täna hommikul seda kohtumist ja ütlesime, et paljud on vihased või vähemalt nad tunnevad viha ja nad arvavad, et neil on õigus, kui nad ütlevad, et mitte kedagi ei huvita nende elukvaliteet ja töö elukvaliteet. et me loome süsteeme või olukordi, mis panevad tegelikult tavainimesed olukorda, kus nad peavad võitlema üksteise vastu, selle asemel, et võidelda üheskoos olukorra parandamise nimel. ma räägin ikka ja jälle sotsiaalsest dumpingust ja sellest, et meil on vaja töötajate lähetamise direktiivi, mis toimiks selleks, et liikmesriigid ei konkureeriks omavahel, et kodanikud, töötajad ei konkureeriks omavahel äh, madalama palga eest ja halvemate töötingimuste eest, riskantsete töötingimuste eest. me ei peaks konkureerima mitte üksteisega, vaid teiste maailma osadega ja me saame seda teha ainult siis, kui me äh, suurepäraselt saame töö, oma tööga hakkama, aga nii see ei ole. kui meil käib sõda, no lihtsustades öeldes teatud äh, Lääne- või Põhja-Euroopa riikide ja Ida- või siis ka Lõuna-Euroopa riikide vahel, kes on siin terve päeva olnud, äh, mäletavad, et äh, Äh, parlamendiliige Berinski minu fraktsioonist rääkis, et äh, jah, et meil toodetakse väga kõrge haridusega inimesi äh, Ida-Euroopas ja nemad eksporditakse Lääne-Euroopasse, kus neile makstakse paremat palka, kus elu on parem ja et nendest riikidest äh, eksporditakse ka selliseid inimesi, kes on ähm, nõus haarama ükskõik millise töökoha järele, ükskõik mis tingimustel, mis palga eest, ähm, mis hinnast, peaasi, et nad saavad töökoha. ja sellepärast on meil tekkinud selline liikumine Ida-Euroopast Lääne-Euroopasse meil on vaja leida tasakaal. kui me seda ei tee, siis sellised konfliktid toovadki kaasa Donald Trumpi olukorra kogu Euroopas. meie ei ole siin kaitstud viha ja ohtlike konfliktide eest inimeste vahel. ja ma arvan, et me peame aru saama, et äh, teatud otsustel on tagajärjed, et nojah, et kui on inimesi, kellel on hea haridus, siis nad peavad saama hea töökoha, hea töökohaga oma koduriigis ja peale selle tuleb hoolitseda selle eest, et me ei toidaks rassismi ja demokraatiavastaseid jõudusid äh, Euroopa teatud osades pannes äh, inimesi sellisesse olukorda, kus põhiliselt Ida-Euroopast peavad inimesed tulema Lääne-Euroopasse ükskõik mis tingimustel ja kui madala palga eest. ma loodan, et meil õnnestub veenda enamust Euroopa Parlamendis ja siis ka nõukogus ja öelda, et meil võiks olla töötajate lähetamise direktiiv, aga meil peaks ka olema midagi sellist mis võimaldaks äh, kõrge haridusega hästi haritud inimestel jääda oma koduriiki, sest Ida-Euroopa riigid on ju maksnud nende inimeste hariduse eest. ja praegusel hetkel inimesed tunnevad, et mitte keegi ei näe nende olukorda ja ei ürita mitte midagi parandada, Euroopat toimima panna. ja see on päris äh, konfliktiohtlik olukord ja sellel võivad olla väga õudsed tulemused. see on küll poliitiline vaade, aga ma leian, et USA valimistel oli õudne tulemus ja olukord võib äh, siin muutuda veelgi hullemaks mainin veel paari küsimust, millega me praegu tegeleme tööhõivekomisjonis. just seesama töötajate lähetamise direktiiv, siis kantserogeensete ainete direktiiv Ida-Euroopas teatud liikmesriigid ei saa ettevõtetele sama suurt äh, survet avaldada keskkonna töötingimuste osas, sest äh, nende majanduslik seis ei ole nii hea kui Lääne-Euroopa ettevõtetel. nii et siin tuleb kuidagi tasakaal saavutada, kui me seda ei tee, siis on meil üha rohkem madala kvaliteediga töökohti ja meil on väga palju vihaseid äh, kodanikke. noh, suurem osa vihastest on tegelikult väljaspool tööturgu, aga, ja neid ei lastagi kunagi tööturule, aga sellegipoolest on siiski tööturul ka väga palju inimesi, kes töötavad väga halbades tingimustes aitäh, Marita ja kohe kindlasti tuleme nende küsimuste juurde tagasi, kui me hakkame saalist küsimusi äh, küsima, aga nüüd pöördun oma naabri Tommi poole ka EMCO on välja töötanud süsteemi eh, töö kvaliteedi mõõtmiseks, kas sa võiksid seda natukene selgitada, et kas siin oli teil ka sarnaseid tulemusi või kuidas see kõik toimib? tõesti, EMCO komisjonil on tõesti väga pikad traditsioonid äh, töö kvaliteedi mõõtmisega me alustasime juba kahe tuhande esimesel aastal ja toona me töötasime välja terve rea tegureid nende mõõtmete jaoks ja ministrite nõukogu võttis sellega toona vastu. tegemist oli toona väga suure otsusega, arvatavasti oli meie esimene rahvusvaheline organisatsioon, kes sellise nimekirja lõi. praeguseks on muidugi palju muutunud paljud rahvusvahelised institutsioonid on muutunud aktiivseks samas valdkonnas ja see on muidugi väga hea. kahe tuhande kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal aastal vaatasime me oma tegurite nimekirja üle ja me saime väga palju kasu ka Eurofondi viiendast töötingimuste uuringust ja nagu ma juba ütlesin, ka, ka OECD töö on meile palju kasu tulnud kasu toonud. nii et äh, need tegurid äh, on nüüd ka meie analüütilisse töösse täielikult äh, integreeritud, hoolitsemaks selle eest, et majandus poolaasta põhineks siiski faktidel ja sellepärast me vaatame siis majanduse toimimist ja eelmisel kuul ka EBSCO nõukogul toonitati seda ja nüüd nüüd äh, uuel poolaastal vaatame need numbrid uuesti üle ning äh, need poliitilised järeldused, mida me saame teha samamoodi. nii et põhimõtteliselt äh, see uuring vajab analüüsi, numbrite analüüsi ja me saame sellest kindlasti väga palju teadmisi, kuid ma arvan, et meil on vaja ka üle vaadata need järeldused, mis me viimasel ajal oleme teinud. kindel on see, et see, mida me ütlesime sotsiaalsamba kohta ja komisjoni ettepanek ei arvesta siin just soolise mõõtmega piisavalt ja jällegi see uuring siin ka tõestas seda, et see on tõesti jätkuvaks probleemiks. meil ei ole võrdset tööturgu Euroopa Liidus ikka veel, kuigi me seda tahaks. ja need erinevad töövormid, töölepingu vormid ja need ise, inimesed isegi, kes uuringus osalesid, ka nendel on väga raske endal ka öelda, et kas nad on äh, töövõtjad, füüsilised isikust ettevõtjad või siis kes äh, sest kõik need uued vormid ja töölepingud on väga palju äh, segadust tekitanud ja me tegelikult ei saa äh, sotsiaalsamba puhul seda eirata, me ütlesime, et äh, see peaks olema tulevikku vaatav sammas, et me ei peaks üritama mineviku probleeme lahendada, vaid me peaksime vaatama, millised probleemid seisavad meie ees. paljusid nendest probleemidest mainiti täna, aga on täiesti selge, et töövormide äh, on, töövormid on palju mitmekülgsemad kui varem. siis ka see, mida siiamaani ei ole piisav palju, piisavalt palju arutatud, et äh, juhtimiskogemused ja see, kuidas juhitakse, sest see mõjutab ka väga palju nii töötingimusi kui ka tegelikult tööturgu üleüldiselt poliitikakujundajatel on meie jaoks väga raske täpselt aru saada, mida on võimalik valitsusel teha, komisjonil teha, selleks, et üritada parandada just äh, seda, kuidas ettevõtteid juhitakse, et kuidas neid äh, novaatorlikke ellu, ideid ellu viia. nii et see raport ka kinnitab äh, seda ja samamoodi oleks meil vaja ka sellist rahvusvahelist võrdsu, äh, võrdlust, sest ausalt öeldes me teame väga palju töö kvaliteedi kohta Euroopas, aga me ei oska Euroopat asetada äh, suurde plaani, sest me ei tea, mis toimub mujal. ja see võib endaga kaasa tuua ka valesid poliitilisi järeldusi, nii et ma tõesti loodan, et meil äh, on võimalus seda uuringut laiendada ka teistele maailma osadele kas te olete mõelnud ka selle peale, et töö kvaliteedi jaoks on piisavalt ära tehtud, et kas see poliitilise eesmärgina peaks paremini paigas olema? ja, ja see on äh, poliitiline eesmärk ja kõikides tähtsates poliitilistes dokumentides on see võrdsel kohal ka sellega, et mida roh-, et meil on vaja rohkem töökohti, paremaid töökohti ja eile avaldatud komisjoni dokument äh, vastupidiselt sellele raportile äh, vajab kohe kindlasti sügavamat äh, süvenemist, äh, aga seal on väga selgelt välja toodud just kvaliteet. aga seda ei ole kunagi kvantitatiivse ülesandena püstitatud, nagu näiteks seitsekümmend viis, seitsmekümne viie protsendi tööhõivemäär aga see on tegelikult täiesti iseenesestmõistetav, kui vaadata seda raportit ja kuulata tänaseid esinejaid, siis ei ole nii, et meil on üks number või üks tegur, mis ähm, väga selgelt iseloomustab kogu töö kvaliteeti. ei, tegemist on väga mitmetasandilise valdkonnaga ja meil ei ole võimalik seda kokku võtta ühe numbrina, mis kehtiks kõikidele tööturu erinevatele osadele. me nägime väga palju erinevaid profiile ja nagu Barbara ütles, et kõik need erinevad profiilid äh, nõuavad äh, erinevaid lahendusi ja lähenemisi. nii et selle, äh, seda seitset mõõdet ei oleks võimalik ühe numbriga kokku võtta. aga ka see näiteks, et üldse numbrilisi eesmärke pole pandud, on täiesti selge, et tegelikult poliitiliselt sellele piisavalt tähelepanu ei pöörata ja see oleks minu arvates viga. aitäh, härra Scarpetta! Tom mainis ka seda juba natuke, aga äkki te saaksite natukene selgitada neid juhiseid, mida OECD on välja töötamas selleks, et kvaliteeti jälgida, et millised need juhised on ja kuidas te seda teete? aitäh, Herman! ma ei tea, kas ma saan siin rääkida sellest, et kelle omanduses on see Äh, töö kvaliteedi ja töötingimuste uurimuga, aga ma, meie kasutame seda ja meil on väga palju sellest kasu olnud, eriti ka siis, kui me töötasime välja oma raamistikku. ja tõesti väga hea oleks, kui või, oleks võimalik seda uuringut laiendada ka teistele riikidele väljaspoolt Euroopat. alustuseks hea uudis. G kahekümne riigid räägivad nüüd töö kvaliteedist kahe tuhande viieteistkümnenda aasta deklaratsioonis öeldakse, et töö kvaliteet on väga tähtis, nad on väga tähtsad majanduse jaoks ja ka üksikindiviidide heaolu jaoks, aga tegelikult kvaliteedist on juba väga palju räägitud Eurofondis, komisjonis, OECD-s, aga tihti keskendusid sellele ainult need, kes tegelesid tööhõive küsimustega, näiteks tööhõiveministrid aga praegusel hetkel see töö kvaliteet on välja toodud ka juhtide arutelus ja G kahekümne deklaratsioonis on see selgelt välja toodud, mitte ainult tööministrid ei teinud seda, vaid ka äh, riikide juhid ja see on tõesti väga tähtsaks sammuks. Herman, ma tõesti tahaksin tulla selle juurde, mida sa enne ütlesid. üks põhjus, miks pööratakse rohkem tähelepanu töö kvaliteedile, on see, mitte see, et me näeme, et töö kvaliteet äh, halveneb, vaid see, et muretsetakse sellepärast, et äh, halva kvaliteediga töökohti on üha rohkem ja väga paljudes erinevates valdkondades. enne oli see selline väike kitsas segment, aga nüüd on see väga laialt levinud ja kui me vaatame nüüd äh, neid äh, töökohti skaalal, siis äh, terve see skaala keskkoht on väga palju hõlmatud ka sellest halvast kvaliteedist. seal on väga palju selliseid keskmise tasandi töökohtasid ja miks juhtide jaoks muret valmistab, on see, et kui sa hakkad äh, keskklassi olukorda halvendama, siis tegelikult sa väga palju mõjutad ka nende käitumist valimistel. see samm edasi G kahekümne kohtumisel tehti just sellepärast, et äh, kõik, äh, ka sellepärast, mida on öelnud kõik need institutsioonid siin paneelis, kes on tegelenud nende küsimustega, OECD, ÜRO, EMCO, üleüldiselt Euroopa institutsioonid ja nii edasi. mida me OECD-s oleme ära teinud? ma arvan, et see on väga tähtis, sest see on see, kuidas me töötame OECD-s. me üritame välja selgitada tegureid, mida saab võrreldada ajas äh, erinevate riikide vahel ja mida on võimalik ka poliitikate institutsioonidega siduda. see on meie filosoofia selle äh, töökohtade kvaliteedi raamistiku väljatöötamisel me oleme väga tihedat koostööd teinud ILO-ga ja me tõesti oleme väga paljudega siin aru pidanud, EMCO, Eurofondiga, paljude ekspertidega, kes on ka siin saalis kohal ja see võeti vastu ka G kahekümne kohtumisel ja G kahekümne ministrid võtsid aru, vastu ka terve rea poliitilisi põhimõtteid selle kohta, kuidas töökohtade kvaliteeti parandada. nii, mis on seal põhilised seal raamistikus kirjas, seal on kolm mõõdet. esiteks sissetuleku kvaliteet, me ei vaata mitte ainult sissetuleku taset, mis muidugi on väga tähtsaks elemendiks äh,, nagu Manuela ütles, siis üksikisiku jaoks, aga tuleb vaadata, kuidas see sissetulek on jaotatud, et kuidas inimesed ise tunnevad ennast tööturul. me vaatame ka tööturu turvalisust, see tähendab siis põhiliselt riski kaotada töökohta ja millist toetust pakutakse siis, kui keegi kaotab töö, jällegi poliitika hakkab siin rolli mängima. ja siis eh, töötingimuste uuringus vaadatakse ka töökeskkonda ja selle kvaliteeti. me kasutame tõesti mikroandmeid, vaatame üksikjuhtumeid ja eh, mõõdame mitte ainult subjektiivseid meetmeid, vaid ka objektiivseid meetmeid, nii et me oleme välja töötanud siin nii-öelda töökohtade ahela kontseptsiooni ehk et äh, millised on nõudmised, mida inimesed tunnetavad ja kuidas nad saavad nendele nõudmistele vastu tulla. ja, ja kui sa suudad seda teha, siis sa oled ka selles nii-öelda töökohtade ahelas sees. nüüd see raamistik on ka meie töökohtade strateegiasse täielikult integreeritud ja tegelikult me kasutame töökoha kvaliteeti ka selleks, et vaadata, milliseid poliitikaid tuleks välja aretada, arendada riigi tasemel. kui vaadata siin neid mõõtmeid, räägime sissetulekut, nende jaotumust ja tööturgudel valitsevat turvalisust, siis see on teie jaoks kõik tuttav, aga kõige uuem ja teie jaoks võib-olla uudiseks on see mõõde nimelt just see töökeskkonna kvaliteet ja jällegi siin mängib lähenemine väga tähtsat rolli. aga tulen tagasi selle juurde, mida Tom ütles. see ei ole nii, sellepärast et me teame, et äh, töökeskkond on väga tähtis töövõtjate jaoks, aga just sellepärast, et üha rohkem ka uuringud näitavad, et töökeskkonna hea kvaliteet parandab ka tootlikkust. ja me oleme vaadanud tõesti seda, kuidas äh, kõrge kvaliteediga äh, tooteid näiteks toodetakse, aga siis on täiesti selgelt näha seda, et mida paremad on töötingimused, seda parem on ka tootlikkus ja toodete kvaliteet. nii et meie oma analüüsis läheme kaugemale nendest lihtsatest hinnangutest, et kui tähtis on see üksik isiku heaolu jaoks, aga me vaatame ka tootlikkust ja makromajanduslikke mõjusid. sa mainisid enne juhisi, et me iga aasta tagant koostame selle toreda uuringu, aga see kehtib muidugi Euroopa riikide jaoks. jah, siin räägitakse sellest, et kuidas seda laiendada. ILO tegelikult teeb seda juba Eurofondiga ja ma arvan, et meil on vaja seda uuringut ka tihemini läbi viia, nii et me töötame välja juhiseid oma kolleegide jaoks statistika osas, osakonnas ja me tahame näha, et mis selles uuringus on võtmetähtsusega mida oleks võimalik sisse viia ka teistesse uuringutesse, nii et me saaksime piisavalt tihti saada informatsiooni ja hinnata siis seda, mis toimub tööturul, kuidas see areneb. seda me töötame praegu välja koos statistikaametitega, mitte ainult äh, Euroopa Liidu liikmesriikides, vaid kõikides OECD riikides ja võib-olla hiljem ka mujal, sellepärast et väga paljud äh, siirdemajandusega riigid ju ka kasvavad. ja kas me oleme nüüd juba valmis selle tööga? ei, meil on kolm võimalust, meil on üks standard, uuring, kus on väga tähtis osa neid mõõteid sisse viidud selleks, et hinnata töö kvaliteeti ja töökeskkonda. siis on selline äh, väiksem, kus lähtutakse tõesti ainult äh, kõige tähtsamale, tegemist on väga äh, vähe mõõdikuid, mida arvetatakse ja siis on meil veel ka kolmas variant, mis on nii-öelda kõige lihtsam variant, kus siis tõesti küsitakse kõige lihtsamaid küsimusi selleks, et näha, kuidas tööturg areneb aja jooksul ja kuna me oleme nüüd äh, tõesti poliitikakujundajate ja ka juhtide jaoks tõstatanud selle töö kvaliteedi küsimuse, siis on meil vaja ka tõesti tihedamalt saada neid andmeid, meil ei piisa sellest, et iga viie aasta tagant me saame need andmed. nii on tõesti praegu probleemiks ja siin me üritame anda oma panust OECD poolt. aitäh! suur tänu, selge. Läheme edasi ja rahvusvaheline ILO, äh, miks äh, on töötingimuste uuring teie jaoks väga oluline? ja üks äh, näide ka meie poolt, meile öeldi kogu aeg, et töötingimusi kasutat-, töötingimuste uuringut kasutatakse väga paljudes riikides, sealhulgas Tansaanias, ja tekib küsimus, et miks nad seda kasutasid, aga seda kasutatakse ka poliitilistel eesmärkidel kui lubate, enne kui tulen selle teema juurde, tahaksin ma ka omalt poolt lisada midagi sellele, mida ütles Stefano. sest et tõesti, töö kvaliteedi äh, alanemine igal pool maailmas on toonud töö kvaliteedi küsimuse esile mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka G kahekümne kohtumistel ja loomulikult äh, ka rahvusvahelises tööorganisatsioonis ILO-s. aga me ei tohiks unustada seda, et on seatud äh, säästva arengu eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja seal äh, pannakse väga palju rõhku sellele, kui oluline on kaasav majanduskasv läbi produktiivse, produktiivsuse ja väärika töö. see on tõesti väga tähtis. eriti praeguses olukorras, kus me üritame Euroopa töötingimuste uuringu ulatust laiendada teistesse maailma piirkondadesse. vähemalt mis puudutab äh, äh, kohustuste võtmist, näeme me, et on äh, praegu tekkinud tahe ühtsete reeglite suunas riikida ja kõik olete ilmselt nõus, et niimoodi oleksid ühiskonnad kaasavamad ja toetavamad. see on selgelt meie erinevate äh, institutsioonide seisukoht. ja ma tooksin ka veel välja selle, kui oluline on tõesti empiiriliste tõendite toomine selle kohta, et kõrge kvaliteediga töö on ka produktiivsust suurendav, see on ülioluline. me saame sellest kõik aru ja, ja seostame ennast sellega, see on täiesti ilmselge aga sellegipoolest on oluline seda ka tõestada. ja ma viitaksin nendele jõupingutustele meie, mida meie oleme teinud ILO-s, et kokku panna dokument. siis tuleks välja, et millist mõju omavad töötingimused tootlikkusele nimelt üks aspekt, mis on polariseerinud arutelusid, on see, et kas tootlikkuse tõus on eeltingimuseks sellele, et töötingimused paranevad. ja on teine koolkond, kes siis väidab, et jah, kui me investeerime parematesse töötingimustesse, siis äh, paraneb ja tõuseb ka tootlikkus. ja tõsi ta on, äh, oleme üritanud ka oma panuse anda sellesse arutellu ülemaailmsel tasandil äh, tootvas tööstuses paljudes riikides, kes on suuremad, näiteks tekstiilitootjad äh, ja rõivaste tootjad, näiteks Ameerika turgu, turu jaoks. selles osas on ILO juba viimane kümnend äh, panustanud sellele, et ka selles sektoris tööõigust järgitakse ja et töötingimused paraneksid läbi selle, et nõuetele vastavus paraneb ja tõendid on tõesti märkimisväärsed. me näeme väga selget kasuaalset suhet tootlikkuse tõusu ja töötingimuste ähm, kvaliteedi osas. kuid liiguksin nüüd edasi ja räägin sellest, miks töö kvaliteet on oluline ja miks me üritame seda saavutada ka nendes riikides, kus tööturustruktuure iseloomustavad ähm, see, et mitteametlikku tööd on väga palju. ja võib-olla see tundub esialgu, et nendes riikides on vähem soovi analüüse läbi viia selles kohas ja, ja paranemist tagada selle osas ma pean tunnistama, et tõesti see asi toimib. toimib äh, keskmise sissetulekuga riikides ja ka vähema sissetulekuga riikides. Need on riigid, kes kaupa teevad selle, nende piirkondadega enne ähm, toormaterjali hindade kriisi olid seal olud paremad. ka järjest rohkem töökohti ja ametlikke töökohti, see on ebavõrdsust vähendanud, investeeriti tööturu institutsioonidesse. see oli nii näiteks Hiina puhul, Brasiilia ja Argentiina puhul enne kui majandus maha jahtus ja majanduskasv pidurdus nii et tõesti, siis, kui äh, majanduse olukord laiemalt paranes, tekkis ka nälg tööturuorganisatsioonide mm, tõhustamisele, mitte ainult siis äh, paremate töötingimuste järele, aga vaid ka sisenõudluse tõusule ja enam ei tahetud jääda lootma siis ekspordile äh, kui peamisele majanduse kasvatajale suur tänu, nüüd on aeg tänada paneelis osalenuid ja avada ja anda võimalus äh, sõna võtta kolleegidel äh, saalist. kõigepealt kolm küsimust ja siis vastused. suur tänu, suur tänu, et äh, sõna võtsite. CRNS-is olen ma teadur Bordeaux ülikooli juures. Eurofondi uuring puudutab konkreetselt Euroopa Ühenduse õigustikku, eriti eh, mis puudutab tööõigust, eh, näiteks eh, üheksakümne üheksanda aasta direktiiv ja direktiivid, mis on vastu võetud töötervishoiu osas, direktiiv diskrimineerimise vastase võitluse osas ja siis direktiiv e-, naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse osas. ja see uuring on väga suureks abiks meile ja näitab seda, kuidas ühenduses vastu võetud õigustik on üle võetud liikmesriikides, kas on vastu võetud kirjatähes ja vaimus, kas on eesmärgid täidetud ja kas nende mõju on mõõdetav ja et kas eh, siseriiklikus poliitikas arvestatakse nende eh, poliitikatega. hetk tagasi küsiti, et kas meil on nüüd vaja uusi seaduseid. Eh, ei, sellepärast et meil juba on seadusandlus paigas ja seda tuleks lihtsalt korralikult rakendada ja jõustada Äh, see on väga tähtis, sest et äh, nagu ma ütlesin juba, väga palju head on meil vastu võetud. aga nii, nagu uuringu tulemused näitavad, peaksime me võib-olla äh, piirid tööturu osapoolte vahel eemaldama ja võib-olla uuele paradigmale üle minema. mida see tähendab? loomulikult kõigepealt tähelepanu pöörata ennetusele, kaitsta töötajate tervist, aga kaitsta ka töökohti need on omavahel seoses loomulikult, ja võib-olla oleks võimalik äh, ka mõelda sellele, et luuakse sild äh, majandusloogika ja töötervishoiu vahel. võib-olla teisisõnu siis oleks võimalik et näha ette täiesti uus äh, majanduse definitsioon, et me läheksime uuele majandusele üle, kus võetakse arvesse töö kvaliteet, töötajate tervis, selleks, et omavahel tervishoidu puudutavad küsimused ja tootlikkust seostada. et tekiksid uued innovaatorlikud äh, alad ja ettevõtted, kes võtavad arvesse selle, millist mõju töö äh, omab töötajate tervisele. ja võib-olla sellega tänu muutaksid ka oma käitumisviise, see oleks küll väga kasulik minu meelest ja selge on see, et kõik äh, tööturu osapooled sotsiaalmajanduses tegutsevad, oleksid äh, uuringutega seotud. kas on veel sõnasoovijaid? Kris? Kristen Meisser, Belgia äh, tööandjate esindaja, võib-olla võtan sõna väga äh, otsekoheselt nagu ikka meil ei ole tegelikult mitte midagi uut oodata poliitika tasandilt. me kuulasime ära ülevaate uuringust, kus äh, räägitakse sellest, et on erinevaid muutujaid, äh, mis tulevad mängu. mõlemad on äh, töötaja isikuga seotud, mida tähendab mõtestatud töö, mida tähendavad väljavaated ja siis järsku hakatakse rääkima äh, Ehm, seadusandluses, selles uuringus on sada korda öeldud, et ei ole lahendust, mis sobib kõigile ja teie vastate ikkagi seadusandlusega või mingid indikaatorid. kaheksakümnendate aastate lõpus räägitakse kogu aeg võrdlevatest indikaatoritest. valdkonnad, kus indikaatorid on selgelt mõõdetavad ja defineeritud, ei ole meil endiselt veel äh, võrdlevaid indikaatoreid ja ärge kujutage endale ette, et me saame üldse selleni jõuda selles valdkonnas. kahe aastakümne pärast on ikka tulemus null kui me jääme samale rajale. ma ei tea, kas te olete kursis brown out kontseptsiooniga. Need on inimesed, kes on võõrdunud tööst. peaasjalikult põrkume me sellise nähtusega äh, kokku institutsioonides, kus inimesed on kuldpuuris, suurepärased palgad, mitte mingisugust mõtestatud tegevust, mitte mingisuguseid väljakutseid ja motivatsiooni. see on tavaliselt äh, tavaline institutsioonides, sealhulgas Euroopa institutsioonides, tegelege sellega ja tulge siis tagasi meie juurde ja rääkige sellest, kui te olete leidnud lahenduse, kuidas nende inimeste töö kvaliteeti tõsta. mina arvan, et meie peaksime seda tööd tegema ikka töökohal endal äh,, tegema töövõtjate, keskklassi juhtidega ja tippjuhtidega, koostööd tegema ekspertidega, uurima tegelikult meie tööturgu, vaatama, millised on inimeste isiklikud olud ja siis leidma kuidagi tasakaalu nende motivatsiooni, suutlikkuse, ambitsiooni ja, ja eraelu vahel, vot niimoodi on inimesed kogu aeg värvatavad see on minu lõppjäreldus, olete te nõus sellega? üsna provotseeriv küsimus, aga panelistid vastavad sellele ja kolmas küsimus, enne kui sõna saavad paneelis osalejad. suur tänu! mul on üks selline üldist laadi küsimus härra Scarpetale kõigepealt, aga noh, vastata võivad ka teised härra Scarpetta ütles, et ähm, töö kvaliteet langeb ja härra Scarpetta, te rääkisite ka kesk ähm, tasandi, taseme töökohtadega. millised on äh, teie meelest väljavaated selles äh, sektoris? ampsu majanduses. kõigepealt äh, pöördun äh, härra Tomei pool, proua Tomei poole. ei, vabandust, härra Peversi poole. ega ei ole lihtne vastata. kaks esimest küsimust tegelikult saatsid välja sama sõnuse. me peame seadusandlust kohe väga oluliseks äh, töö kvaliteedi, tööaja ja töötervishoiu osas, jah, seadusandlus on paigas, aga seda tuleb kaasajastada. jah, äh, seadusandlus on paigas nendes valdkondades ja sealt ei olegi eriti midagi uut oodata. meil on pigem vaja mõelda sellele, milline on poliitikate raamistik, kuidas meie Euroopana saame vastu astuda nendele selgetele probleemidele, mis on eri, esile kerkinud, demograafilised muutused, tehnoloogilised muutused, üleilmastumine ja poliitiline keskkond, mis ei ole sugugi äh, kindel. kuidas äh, sellega ümber käia, kuidas jääda konkurentsivõimeliseks ja samas äh, hoida alal meie sotsiaalmudelit ja see on kindlasti palju huvitavam arutelu kui arutelu seadusandluse üle. aga räägin seda juttu inimesena, kelle roll on nende poliitiliste strateegiatega tegeleva komisjoni eesotsas olla. ja võib-olla ma ei peaks seda siin parlamendis rääkima, kelle roll on täpselt seesama. parlament peab ka tegelema seadusandlusega ja vastuseks Krisile. nojah, kui te ei eelda, et äh, poliitikaprobleemid lahendavad, siis meie eeldame, et teie töökohal lahendate need probleemid, mis seal ikka. suur tänu, proua Tomei, kas te soovite ka vastata sellele küsimusele, et kas me, seadusandlust on meil vaja rohkem kas äh, ei peaks jääma selle juurde, et tööd tuleb ära teha töökohal? jah, on selge, et kui me lahendame probleeme ainult läbi seadusandluse, siis me ei jõua kaugele. ja äh, sellega vastan ka sellele, mida ütles Kris. samas, seadusandlus on oluline selles mõttes, et see loob teatud selguse selguse selles mõttes, et mis on äh, suuna andavad kriteeriumid, millega tuleb arvestada selleks, et äh, esile kutsuda äh, muutusi käitumisviisis, et paraneksid töötingimused. paljudel juhtudel ei olegi probleemiks uue seadusandluse loomine, vaid pigem selle rakendamine. ja siin tuleks minu meelest keskenduda sellele, millised ähm, motivaatorid ja millised sanktsioonid võiksid viia selleni, et seadusandlusest ka kinni peetaks? näide, millele ma viitasin enne, et kuidas äh, nõuetele vastavuse paranemine on viinud äh, tootlikkuse ja töökvaliteedi tõusule, on otseselt äh, tänu sellele nii, et need ettevõtted, kes üles näitavad edasiminekut selles osas, saavad selle eest ka midagi vastu. nimelt nad saavad juurdepääsu konkreetsetele turgudele. samas aga see teema tõusetus ka täna hommikul. Michel äh, Servoos sellest rääkis. ta ütles, et nende muutuste valguses, mis praegu aset leiavad äh, töökohal. me näeme teatud äh, eemaldumist äh, traditsioonilisest töösuhtest, tekitab palju uusi probleeme. sealhulgas ka see, kuidas sotsiaalkaitse korraldada. ja härra Servoos küsis küsimuse, et kas meie seadused peaksid olema teistsugused, kas praegune seadusandlus vastab vajadustele? ja see on küsimus, millega minu meelest tuleb tegeleda ja sellele tuleb leida lahendus. eriti, kui me räägime tööampsu majandusest ja sellistest asjadest. siin on need piirid väga-väga õrnad inimesed jah, justkui äh, tradits-, äh, justkui vormiliselt on FIE-d, aga tegelikult äh, de facto on nad töövõtjad ilma kaitseta, mis töövõtjatele tavaliselt laieneb. ja seega ei ole töösuhted piisavalt hästi paigas ja praegused definitsioonid paigas, et peegeldada tegelikku olukorda tööturul, nii et minu meelest on see kõik osa sellest laiemast arutelust Teile esitati küsimus äh, ka kesktaseme kohta konkreetselt. suur tänu, ütleb härra Scarpetta. me peame olema väga ettevaatlikud. me tahame ju äh, töö kvaliteeti tõsta, töökohtade kvaliteeti tõsta ja küsimus on selles, et kas meil on vaja paremat seadusandlust ja see peab olema osa arutelust see punkt, mida te silmas pidasite, puudutab võib-olla praeguse seadusandluse rakendamist rohkem. ja seega igasugused uuringud, sealhulgas ka OECD uuringud, keskenduvad eh, seadusandluse tagajärgedele tööturule erinevatele gruppidele. miks me sellele keskendume? sellepärast, et eh, kui meil on hea ülevaade, saame me mõelda sellele, kelle jaoks see eh, seadusandlus äh, toob häid äh, tagajärgi ja kelle jaoks mitte ja kus oleks võimalik teha mida selleks, et olukorda parandada, nii et olgem väga ettevaatlikud. aga mul on väga hea meel selle üle, et toodi siin esile ka laiem teema, et kas me peaksime tegelikult oma eesmärke muutma, kas tootlikkus ja skp tõus on meie peamine eesmärk ikkagi? ja sellega praegu OECD väga palju tegelebki me tahame majanduskasvu dogmast liikuda kaasava kasvu dogmale ja siin tulevad kõik need aspektid mängu. seal on just nimelt sees äh, tervishoiu element, aga ka näiteks juurdepääs haridusele ja hariduse kvaliteet. on terve rida olulisi äh, argumente, faktoreid, me ei ole jõudnud sellele uuele dogmale. aga G kahekümnes räägitakse sellest, et nad, äh, need riigid tahavad toetada kaasavat majandust. ja meie tööhõive töögrupp ongi sellega väga palju tegelenud ja nüüd Krisi küsimus. ma tegelikult äh, vastan vist samamoodi, nagu ütlesid eelkõnelejad, jah, väga palju tuleb ära teha töökohal ja seega on igasugune dialoog tööandjate ja töövõtjate vahel tähtis. poliitikate roll on tähtis, aga see, sellest üksi ei piisa samas aga kui me vaatame OSCD töö kvaliteedi raamistikku, siis on seal väga palju töö kindlusest ja ebakindlusest sees ja teatud struktuuriliste muutuste ennetamisest räägitakse palju. ja on riike, kes on läinud palju kaugemale tööettevõtjate, vabandust, ettevõtjate toetamisel nende ennud, nende muudatuste ettenägemises ja töötajate ettevalmistamisel, kui nad peaksid töö kaotama ja peavad otsima uue koha meie uuringud ja need muuseas on väga huvitavad, ma olin väga skeptiline selles osas, et kas on üldse häid näiteid selle kohta, kuidas poliitika võib parandada olukorda ja tegelikult on väga palju tõendeid selle kohta, et poliitika mõjutab otseselt äh, pilti. ja nüüd laiem küsimus, millised on prognoosid? te-, tegemist ei ole ainult äh, sellega, mis puudutab äh, selliseid küsimusi, millised on äh, probleemid? loomulikult me peame toetama neid inimesi, kes peavad oma äh, kvalifikatsiooni oluliselt muutma selleks, et uus koht saada, uued oskused, uued pädevused ja loomulikult inimesed, sellele tuleb läheneda individuaalsel tasandil. nii et teen lühidalt, me peame tõesti üle vaatama oma pika elukestva õppepoliitika, mulle tundub, et see millega ei ole läinud väga edukalt kusagil, hästi kusagil liikmesriikides. tööandjad peavad siin mängima suuremat rolli, integreerides järjest rohkem inimesse majandusse. ma olen Manuelaga nõus, tööampsumajandus ja uus iseseisev töö siin tuleb vaadata kõigepealt äh, teaduslikke tõendeid, kas äh, sellised töövormid juba praegu mõjutavad sotsiaalkindlustussüsteemi, vastus on, et ei. ja seega, mm, kuidas oleks seda siis mõistlik reguleerida, kuidas tagada sotsiaalkaitse ka sinna, sektoritesse, et äh, sinna, et sotsiaalkindlustuse alla läheksid kõik töövõtjagrupid. nii et see on järgmine uus asi. tuleb arvestada sellega, mis on praegu Euroopas juurutatud kuidas on kaetud ja siis tuua välja projektid, mis on võib-olla sobivamad. minu seisukoht, aga see minu isiklik seisukoht on, et me peame põhiliselt äh, töövõtjale endale andma suutlikkuse. mitte ei peaks kõik sõltuma lepingust, sest järjest rohkem on meil äh, selliseid töövõtjaid, kes korraga on mitmel kohal tööl. nii et äh, kui me anname töövõtjale sotsiaalkindlustuse ja õiguse koolit-, koolitust saada ja ise valida, millist koolitust tal on vaja, siis, siis sellega astuksime suure sammu edasi. suur tänu. viimasena te-, viimane sõna teile. ja olen nõus Krisiga, et tegemist on peamiselt ettevõtte tasemel otsustamine, parimad lahendused leitakse ikka ettevõtete tasandil. sellepärast, et võimalused on siin kõigile kõige paremini teada, aga ka igasugused takistused ja piire, piirangud on. ja meie uuring ju annab väga head tulemused siin, mõned on aga kurvastavad äh, faktid, et äh, väga paljud äh, töötajad umbes, umbes kolmkümmend protsenti töötavad organisatsioonides, kus neil puudub igasugune otsustusõigus isegi oma tööülesannete osas või nende korraldamise osas aga teised äh, töötajad, äh, kes äh, töötavad sellistes organisatsioonides, kus otsustamisõigus on nende osas suurem, nende terviseolukord on parem, tööga rahulolu on suurem ja nii edasi. Euroopa ettevõtete uuringus näete te tegelikult samasuguseid tulemusi ja siin räägime me ettevõtete juhtide ja ka töötajate esindajatega Äh, nii et äh, väga suured otsesed ja kaudsed osalemisvõimalused äh, toovad kaasa töötajate paremad tervisetingimused ja ka paremad majanduslikud tulemused ettevõtetele. nii et mõnes mõttes on meil asjad teada, küsimus lihtsalt on, kas kolmandik organisatsioonides on madala osalusega organisatsioonid kui, kui kolmkümmend protsenti töökohtadest äh, täielikult ei oma töötajate esindatust, vot siit ongi vaja alata. dialoog peab algama just siit, äh, selleks et äh, neid teemasid käsitleda ja olgem ausad, äh, ettevõtte tasandil on need asjad alati kõige paremini lahendatavad. Ähm, palju on veel aega, Krisiga saame rääkida sellest, et meil on rohkem vaja regulatsiooni selleks, et suhteid luua ettevõtetes, kus ei ole sotsiaalse dialoogi traditsiooni, aga see on Belgia diskussioon, võime seda hiljem äh, siin läbi viia. aga meil on saalis küsija. Freitag, World Work Commission Europe um,, formerly known here in the house as Eurostat, with the temporary action work industry, but also the other employment services in Europe um,. I have a question on uh... minu küsimus puudutab standardeid või mittestandardseid töösuhted, me näeme, et tööturud on aina erinevad, oleme rääkinud esimees palub, et kas te saaksite rääkida natukene selgemalt, sest teist ei ole võimalik aru saada. tööhõive standardsed ja mittestandardsed vormid. see küsimus on minu arust kõige tähtsam, sest tööturud on aina heterogeensemad, aina eripalgelisemad. ja mul on väga suur küsimärk siin, kas ajutised töövõtjad on kuidagi madalama kvaliteediga töövõtjad? sest meie tööstusharus näiteks on just ajutised töövõtjad need, kes toovad rohkem innovatsiooni kaasa inimese väärtus on põhiline, mitte tema töölepingu oma. ja paluksingi, et panelistid analüüs, analüüsiksid võib-olla neid novaatorlikumaid lähenemisi ja siis, nagu öeldud, standardseid ja mittestandardseid töösuhteid. meie konföderatsioonina oleme just avaldanud tuleviku töö äh, Äh, suunised, need on meie kodulehel ka olemas, oleme seal äh, ka võtnud fookusesse tööampsu majanduse, nii et vaadake meie dokumenti, mis just avaldatud. ja viimane küsija. suur tänu, äh, ka mina olen, esindan üldist tööorganisatsiooni Prantsusmaal meie piirkonnas, täna hommikul rääkisime me väga palju töö kvaliteedist meie jaoks ei ole see lähenemine, millest praegu räägitakse, kõige sobivam. nimelt töö korraldamine on kõige olulisem, olulisem see, et töövõtjal oleks võimalus ka sinna sõna sekka öelda. töö korraldamine ettevõttes peab kaasama ka töövõtja läbi ametiühingute e, ja öö, e, omanike koostöö, kui te seda soovite ja veel üks element öö, e, millest ei ole väga palju räägitud, on räägitud vähe, nimelt äh, lõhed nende vahel, kes, äh, kellel on väga head töötingimused ja nende vahel, kes töötavad tõesti jubedates tingimustes. see lõhe on metsik praegu nende inimeste vahel, kes elavad hästi ja nende vahel, kes elavad halvasti. mis mulle praegu tundub, kui ma siin seda kuulan, ajutine töö on see uks, mille läbi me tõime sisse äh, ebakindlad töökohad ja ebakindluse ja viisime selle äärmuseni. lähetatud töötajad näiteks. ja mind natukene üllatab, et et Euroopa Liidus äh, ei ole kaevatud kohtusse ühte suurettevõtet Prantsusmaal, kes deklareerimata tööd kasutas kogu aeg. sellel ettevõttel on nii ehitussektoris käsi sees, televisioonis ja nii edasi ma lihtsalt ei usu, et Euroopa Liit ei ole sellist ettevõtet viinud kohtu ette. meil on tohutu lõhe nende vahel, kellel on kõik ja kes peavad olema rahul sellega, mida neile antakse. tuleb tasakaal leida selle kahe grupi vahel seadusandlus on paigas, tegelikult paigas juba kakskümmend aastakümmet, kaks aastakümmet, vabandust, ja mina olen täpselt nii kaua selle asjaga ka tegelenud. ja just nimelt suured ettevõtted on need, et väikevõtted on need, kes kõige paremini töötajatega kohandavad oma tööd. loomulikult siin ei ole ajutiste lepingute puhul mingisugust äh, kuidagi alavääristatust, et see oleks kuidagi madalama kvaliteedi. raport ütleb selgelt, et töötaja staatus mõjutab töö kvaliteeti. seda võib väga selgelt öelda. ühest küljest FIE-d ja tähtajatu töölepinguga töötajad saavutavad töökvaliteedi indeksites paremaid tulemusi kui ajutise lepinguga töötajad või FIE-d. järgmisel aastal alustame juba teisest analüüsi äh, mis puudutab töötingimusi ja töö kvaliteeti, loomulikult selge on, et vajalik on süvaanalüüs selle kohta, mida tähendavad mittestandardsed töövormid töökvaliteedil, loomulikult peame seda asja vaatama. suur tänu ja võib-olla Tom äkki lisate midagi? standardsete ja mittestandardsete töövormide dihhotoomia ei aita meie debatile alati mitte kaasa ja töösuhted muutuvad aina segasemaks ja ka piirid on hägusemad, nii et olen nõus sellega, mida ütles Stefano, et keskendume pigem inimestele ja mitte lepingutele. ja muidugi keskendugem ka sellele, mis juhtub ettevõtetes, need praktikad siin on ka tähtsad, sest äh, on mõningaid väga häid äh, agentuuride töökohti, on väga häid äh, lähetamisjuhtumeid ka ja lähetamise töökohti. ma kujutan ette, et isegi siin saalis on inimesi, kes on lähetatud näiteks Eurofondi. nii et äh, ma arvan, et neid nüansse me ei tohiks mitte kahe silma vahele jätta. ja ärgem jagagem inimesi kategooriatesse siin see uuring aitab ka tegelikult väga hästi analüüsi ellu viia, et kuidas inimesed tõeliselt tajuvad oma tööd ja töökohti, kuidas tingimused reaalselt on laiades administratiivsetes kategooriates, mida oleme paljude aastate jooksul juba äh, näinud. ja kui lubate, siis äh, olen eriarvamusel siin ütleb proua Tomei. Äh, selle kahese dihatoomse jagamise vahel standardi ja mittestandardsed töösuhted. siin on muidugi erinevad äh, lepingulised võimalused, mis äh, on seoses ka sellega, mida teie tõstatasite, nimelt uued äh, töökorralduslikud muudatused. nii et see variatsioon on siin ka juba olemas. samas ei tohi me mitte uskuda, et tööstusriikides ja Euroopas keskmiselt seitsekümmend protsenti töötajatest töötavad tähtajatute lepingutega. nii et praegu on see täielikuks normiks. see, kuidas mittestandardsed töövormid äh, saavad äh, tähelepanu on, on oluline ja, ja seda peaks seirama ka edaspidi. edasi, mitte kõik äh, mittestandardsed töövormid ei ole halvad või halbade tulemustega. aga see põhjus, miks mittestandardsed töövormid äh, on eksisteerinud, äh, ajutine töö ja nii edasi, on väga headel põhjustel me tahame asendada neid töötajaid, kes näiteks on vanemapuhkusel ja kedagi on vaja asendajaks, nii et äh, te siis palkategi kedagi. mittestandardsed töövormid on äh, kasutatud teatud juhtudel, kui nad on legitiimsed, äh, siis on nad teretulnud. aga probleem, mis praegusel hetkel tekib, on see, et väga tihti kasutatakse vääriti ja kasutatakse ära mittestandardseid töövorme erinevateks põhjuseks ja teisteks põhjusteks, milleks nad on ette nähtud. näiteks on meil ettevõtteid kus, kus seitsekümmend protsenti töövõtjatest on mittestandardse töölepinguga tööl, no kui stabiilne saab üks selline ettevõte olla? tean, et ajasurve on karm, nii et lõpetuseks ütlen, et minu arust on oluline ka, et me peaksime mõtlema mis hetkest kui te mittestandardsesse töösuhtesse sisenete, ohustab kuidagi teie karjääri, et te ei suuda siis pärast seda enam minna teisele tasandile ja jätkata teie karjääri. kuidas see põhjustab näiteks pikaajalist töötust või tegevusetust? suur tänu selle viimase vastuse eest, tahaksin tänada selle paneeli osalejaid väga aktiivse panuse eest ja nüüd lõppsõnad. Erika, palun, tulge siia. all, uh, as the deputy director, you are permanently asedirektorina olete te kogu aeg surve all, ütleb äh, proua Metsker. Äh, ja minu töö selline ongi. luban, et äh, teeme lühidalt. meil on väga hea meel, et töötingimuste ja töökvaliteedi teema on pandud päevakorda komisjonis sotsiaalpartneritega üleilmsel tasandil, riikide tasandil ja meil on hea meel, aga väljakutse on see ka. nagu Stefano ütles, et äh, te peate selliseid uurimisi, uurimustegevust veel tihedamini ellu viima. no me teeme iga viie aasta tagant äh, seda ja kuna me oleme ametite hulgas ja ka mõttekodade ja ülikoolide vallas pigem äh, väiketegija, siis me midagi lubada ei saa. aga minu kolleegid äh, Agnes, Mattias ja teised äh, juba teevad seda, töötavad koos äh, ILO ja OECD-ga, aga oluline on ka see, et nad teevad koostööd statistikaametitega liikmesriikides ja teenuspakkujatega liikmesriikides, sest palju on andmeid, mida peaks koos kasutama ja analüüsima, siin on parandamisruumi küll ja veel. selgeks sai täna ka see, et äh, Euroopas ei ole väga kerg-, väga konkreetseid trende, oleme keskendunud praegu kahekümne kaheksale liikmesriigile, siin on konvergentsi ja ka erisusi palju. Äh, samal ajal teie aga julgustasite meid kaevama sügavamale ja mõned andmed, mis väga kenasti kõlavad näiteks, näiteks kaheksakümmend viis protsenti Euroopa töötajatest on oma tööga väga rahul või eriti rahul. ma lugesin seda ja ma ütlesin, et ma ei usu seda, sellepärast et isegi Saksamaal ma tean seda et, et äh, kakskümmend protsenti töötajatest äh, ei ole rahul oma töö kvaliteediga. ja me peame seda asja uurima lähemalt ja mida me veel võiksime teha, on analüüsida neid äh, kvaliteedivahesid. töö ajasurve või üldise surve all, halvakvaliteetne töö. ja töö kvaliteedi osas on äh, veidikene edasiminekut äh, küll, kui me kõik indeksid kokku võtame. väga hea, aga äh, samas väheneb keskklass ja on äh, väga palju kehva kvaliteetseid töökohti, seda me peame mõtlema ja analüüsima. konkreetsed analüüsid järgmiste aastate jooksul on seotud konkreetselt näiteks sooga sooline võrdsus ja võrdne töökohtade jaotus tööturul, äh, võrdsus meeste ja naiste töökohtade vahel, ka liikmesriigi tasandil vaatame seda lähemalt ning lisaks äh, uurime üle ka analüüsitud andmed äh, regionaalsel tasandil. Äh, väga kena oli see, kuidas tööhõive komisjoni asejuht ütles, et heterogeensus ja erisused on nähtavad just eriti regionaalsel tasandil. ja ILO direktor on öelnud ka seda, et see, et populism on kanda kinnitamas Euroopas ja ka Ameerika Ühendriikides, on see, et meie oleme lihtsalt olnud pettumuseks, ei ole suutnud inimestele pakkuda turvatunnet. nii et küsimus on majanduskasvus, paindlikus turvalisuses ja muus, mida inimesed vajavad. ja meie dire-, peadirektor ütles, et just läbi sotsiaalsamba on võimalik seda ellu viia. tegemist on lihtsalt äh, rohkemaga kui lihtsalt uhke suure sõnaga. meil on hea meel, et meie Euroopa ametina juba sotsiaalsamba äh, see panustame oma andmetega. analüüsid on äh, käima lükatud kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist oleme kutsunud siia äh, Francis, Dominic, ILO ja OECD kolleegid samuti, kes hakkavad meie andmeid analüüsima detailsemalt, sest eh, üksi me sellega ainult hakkama ei saa. oluline on korrata seda, et andmed eh, võrdlus USA, eh, Korea Lõuna-Korea ja võib-olla isegi Ladina-Ameerika riikidega on väga oluline. siis, mis puudutab erineva vanusega töötajaid, äh, debatt käis ka eelmises paneelis siin analüüs töötingimuste hulk osas ning äh, teadmiste oskus, teadmised ja oskused töötajate lõikes, nende lojaalsus ja valmis pühenduda äh, on kindlasti väga olulised aspektid nii strateegilise poliitika kui ka ettevõtte tasandil ja see toob kaasa paremad poliitikaotsused tulevikus. siis töötajate heaolu ja tervishoiu küsimused. Äh, OSHA tegeleb just eriti tööohutuse, töötervishoiuga ja siis viime läbi analüüsi, mis puudutab äh, töötajate staatust ja töötingimusi, milline on nende mõju, milline on korrelatsioon, mida on võimalik otsu-, õppida ja siis äh, täna pärastlõunal siin kolleeg mainis, et kontseptuaalne äh, jätkusuutliku töö raamistik on juba olemas äh, ja toimivusuuring toimub järgmisel aastal, kus me püüame vaadata, kas on indekseid, mida me saame kasutada selleks, et töökohtade kvaliteeti analüüsida ning akadeemilisi eh, abilisi kutsume ka. ja siis kaks tuhat kaheksateist analüüsime me erinevaid andmeid, mis meie käsutuses on. nagu mäletate, töötingimuste uuring, ka elukvaliteedi uuring ja praegusel hetkel kogume me andmeid neljandaks elukvaliteedi uuringuks, keskendume kodanikele, töötingimuste uuring, nagu teate, keskendub töötajatele. ja me paneme kokku andmeid, mis puudutavad töö ja eraelu tasakaalu ning väljakutseid töötajate ja mittetöötavate inimeste jaoks, mille eesmärk on ka teenida Euroopa Liidu poliitilisi otsuseid ja loodetavasti saame valgustada teid nendes küsimustes paremini. kaks tuhat kaheksateist uurime me ka motivatsiooni rolli kuidas töötingimuste alusel, töötingimuste uuringu alusel tuvastada, kas see motivatsioon hoiab inimesi rohkem äh, tööturul ja kauem? aga loomulikult jätkusuutliku kontseptsiooni, töö kontseptsiooni jaoks on see ka tähtis. ning tähtis on see, et poliitilised otsustajad saavad äh, neid äh, järeldusi ka rakendada. ja täna hommikul juba öeldi, et meie raamistik on ka poliitika tegijatele väga oluline. ja lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, kõik andmed, mis kuuenda töötingimuste uuringu käigus kogusime, on veebis. kell üheksa me sellest tänapäevase, tänase päeva hommikul ei alustanud, aga põhimõtteliselt meie andmearhiivis on need andmed olemas nii et äh, mõttekojad äh, ja äh, ülikoolid, palun kasutage neid andmeid. ja lõpetuseks veel suured tänusõnad kõikidele Euroopa Parlamendi liikmetele ja osalistele. aga järgmiseks korraks tahaksin paluda, et kohvi pakutaks ka, sellepärast et töö ja eraelu tasakaal läks kiiva täna pärastlõunal. ja võib-olla on nagu raskem suur tänu panelistidele ja suur aitäh kolleegidele, kes äh, tegid ära äh, töö ja suur aitäh ka korraldajatele, sealhulgas meie Brüsseli büroo. ma ei unustanud vist kedagi ah,. ja siis muidugi, kuidas ma sain unustada, tänusõnad ka hea tõlke eest tõlkidele, mida kasutati väga palju. Have a nice evening and see you shortly. nii et kohtume peatselt järg, jälle. Ah, I forgot Matthew, our dearest cut. Matthew unustasin ära, meie kõige armsam äh, joonistaja siin, näete, ta on joonistanud väga palju äh, pilte, terve päeva on siin joonistanud. Läheme sellega oma veebilehele ülesse. suur tänu!